Why don't we start uh,? <laughs> I don't want to uh.... võib-olla alustaksime. ei hakka enam ootama neid, kes on hiljaks jäänud, mõned on siiski kohal ja räägin edasi prantsuse keeles. tänan tulemast. tahaksin tänada Kris Petersit, kes oli nii lahke ja juhatas minu asemel koosolekut eile. ja äh, selgituseks Äh, käisin Prantsusmaal austusavaldusel kolmeteistkümnele hukkunud äh, sõjaväelasele Malis, nad hukkusid siis operatsioonis Barkhane. see oli oluline hetk, väga liigutav hetk, Mali president oli kohal, ka Euroopa Liidu esindajaid oli kohal. ja tahaksin jagada teiega, mida tunneme, kui noored mehed hukkuvad operatsioonil, aga ühtlasi äh, jagaksin teiega veendumust, et nende missioon oli õigustatud, et oli oluline olla kohal Saheli piirkonnas, võidelda selle džihadistliku terrorismi vähkkasvajaga. hetkel äh, on see järjest äh, levinud näiteks Burkina Fasos, erinevad Mali missioonid, Barkan või EUTM Mali või MINUSMA ja loodame, et edaspidi ka järjest rohkem EG5 ahel. Nende kõigi eesmärgiks on riiki stabiliseerida ja stabiliseerides Malit äh, töötame Aafrika julgeoleku nimel, on üle tuhande hukkunu, miljoni isiku on äh, pidanud ümber asuma Malis. aga töötame ka enda, omaenda julgeoleku nimel, kui džihadistlik kalifaat näiteks peaks äh, asuma tegutsema Sahelis, see ongi nende kava, siis selle tagajärjed oleksid äh, dramaatilised ja tahan seda siinkohal välja öelda täna siin hommikul. tahan tänada kõiki neid, äh, kelle riigid on saatnud oma vägesid Sahelisse ühel või teisel kujul. ja uus projekt on ka hetkel väljatöötamises, Takoba projekt, kes on siis Euroopa eriväed, kes toetavad Aafrika erivägesid. see on näide mis näitab, et igasugused formaadid võivad olla kasulikud, kui sõda võtab sellise kuju, nagu ta täna on võtnud, ehk siis mitte tingimata tavasõja kuju, kus pole ei äh, hiilgavaid võite ega suuri kaotusi, on, äh, on edusammud, on lüüasaamised ja see on väga pikaajaline projekt. seda tahtsin öelda enne tänase töö alustamist ja enne, kui me alustame tänast mõttevahetust, mis puudustab äh, kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistavat meedet tahaksin tänada proua Silvia Kants-Huberit, kes on ähm, komisjoni esindaja, tahaksin tänada härra Jörgen Domeki, kes esindab Euroopa Kaitseametit, äh, tänan neid tulemast kõnelema meile täna kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistavast meetmest. tere tulemast Äh, härra Tomek, tahan teid äh, ta-, tänada ka töövisiidi eest, mille korraldasite äh, oma ametisse kaheksateistkümnendal oktoobril, paraku ei saanud ma ise seal osaleda, aga ma tean, et see oli väga huvitav visiit. viimati, kaheteistkümnendal novembril nõukogu võttis vastu suunised aastaks kaks tuhat kakskümmend, komisjon tervit-, nõukogu tervitas algatusi kaitsevaldkonnas ja nõukogu kutsus ametit üles oma ekspertteadmised äh, äh, edastama Euroopa kaitsetööstuse arenguprogrammi käsutusse. vastavalt kaitsealaste teadusuuringute edastama meetmehinnangutele investeeringud Euroopa kaitseprogrammidesse on esmatähtis selleks, et meie võimeid edendada, see on oluline selleks, et tugevdada Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat. kuni viimasel ajal Euroopa Liidu vahendeid sai kasutada ainult rakendusteaduses tsiviilvaldkonnas. aastal kaks tuhat seitseteist sai alguse käesolev meede ja see on väga oluline, andmaks lisandväärtust Euroopa teadusuuringutele kaitsevallas programmi eelarve on kakskümmend viis miljonit eurot, see oli aastal kaks tuhat üheksateist. seda vii-, viiakse ellu läbi eri-, pakkumiste, see eel- ja see võimaldab loomulikult suurendada Euroopa kaitsevõimet, amet vastutab rakendamise eest ja seega annangi teile suurema heameelega sõna, härra Tomek, viieteist minutiks. Merci, madame la présidente. suur tänu, proua esinaine, suur tänu selle võimaluse eest seda komisjonile rääkida pilootprojektist ja ettevalmistavast tegevusest, mis puudutab siis kaitsealaseid uuringuid, nagu teate, globaalne strateegia äh, nägi ette terve rea algatusi, millel on potentsiaal muuta Euroopa kaitsepoliitika maastikku ja kaasa arvatud äh, teadusuuringute keskkonda. pilootprojekt ja ettevalmistav tegevus sillutavad teed äh, tugevale Euroopa fondile järgmises finantsraamistikus. ja võib-olla mäletate, et äh, pilootprojekt äh, algatati Euroopa Parlamendi pool eelarvetes kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist, eesmärk oli testida kõige tõhusamat kaits-, kuulut-, kulutuste viisi kaitseuuringutele ja kaasa arvatud Euroopa eh, Kaitseameti haldamist Euroopa Liidu eelarvest. pilootprojekt seega usaldati komisjoni poolt Euroopa Kaitseameti läbi delega-, dele-, delegeeritud delegatsiooni kokkulepe, mis sõlmiti aastal kaks tuhat viisteist. ja tulemusena Euroopa Kaitseamet hakkas haldama pilootprojekti ja selle tegevusi. eelarve oli väike üks koma neli miljonit ainult, kuid äh, siiski oli see suurepärane algus Euroopa Liidu poolt rahastatud kaitsealgatusele. ja nüüd mul on hea meel öelda, et kõik kolm pri-, pilootprojekti tegevust lõpetati edukalt aasta kaks tuhat kaheksateist esimesel poolel ja kõik tegevused vastavalt delegatsiooni kokkuleppele viidi lõpule kaks tuhat üheksateist esimesel poolaastal. Need kolm tänu nendele kolmele tegevusele saime suurepärase võimaluse testida koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Kaitseameti vahel ning seda, kuidas teha koostööd äh, tootjatega. tahaksin tänada Sede komisjoni, kes oli selle projekt, pilootprojekti algatajaks ja see oli esimeseks mudeliks jätkuva, järgmistele tegevustele. pilootprojekt algatas ka kaks tuhat seitseteist komisjoni kavad eel, eelarvel üheksateist miljonit kolmeks aastaks. ettevalmistav tegevus on palju suurem projekt kui pilootprojekt ja selle algatas Euroopa Komisjon selleks, et näidata, milline on Euroopa Liidu poolt rahastatud teadusuuringute lisandväärtus. ettevalmistav tegevus on tõepoolest tõeline katseprojekt ja mis rajab ühtlasi alus Euroopa Kaitsefondile. programmi juhtimine usaldati ka seekord komisjoni poolt Euroopa Kaitseametile läbi delegatsiooni kokkuleppe, mis sõlmiti mais kaks tuhat seitseteist. delegatsiooni kokkuleppes on ette nähtud äh, halduskulud nende kulude jaoks, mis on otseselt seotud rakendamisega, viis protsenti ja lisaks on programm saanud kasu ka EDA ekspertiisist teadusuuringute vallas selleks, et toet-, toetada tehnilise hindamise protsessi ja tagada äh, kõrge kvaliteediga järelevalvet äh, nende tegevuste üle tehnilisel tasandil. ettevalmistaval meetmel on kolm programmi kolme aasta jooksul ja teadus, teadustegevus ise peab lõppema aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm eelarve oli kakskümmend viis miljonit aastaks kaks tuhat seitseteist, nelikümmend aastaks kaks tuhat kaheksateist ja kakskümmend viis miljonit aastaks kaks tuhat üheksateist. see üheksakümmend miljonit eurot kokku võimaldab meil testida edaspidi eri, erinevaid vahendeid, teemasid ja teadusuuringute valdkondi ja võimaldab meil siis paremini mõista, milline võiks olla tulevane kaitseinvesteeringute meede nii pilootprojekt kui ettevalmistav tegevus on andnud konkreetseid tulemusi nendes valdkondades, milles varem kokku lepiti tänu pilootprojektile, mis on nüüd edukalt lõpule viidud ja, ja nüüd, kus ettevalmistav tegevus on hästi edasi jõudnud, meie hinnang on väga julgustav senisele tööle. koostöö komisjoniga on suurepärane ja sõltumatute vaatlejate raportid on olnud väga positiivsed, kuid räägiksin nüüd üksikasjalikumalt pisut nende te ettevalmistava tegevuse tegevustest esimeses töökavas aastal kaks tuhat seitseteist kakskümmend, äh, sai, saadi kakskümmend neli ettepanekut kolmes erinevas valdkonnas. tehnoloogiline demos-, vaenulikus keskkonnas, äh, sõdurite süsteemid, strate-, strate-, strate-, strateegilise tehnoloogia rakendamine. teisel programmis saime kaheksa ettepanekut Äh, laseriprogramm, teine uuring, mis puudutab äh, strateegilisi prognoose ja süsteemi omand, mil, mi-, mis tuleb allkirjastamisele järgmisel aastal. kahes voorus saime taotlusi, mis kaasasid kahekümne kuuest riigist äh, pärit üksusi aastal kaks tuhat seitseteist oli meil kakskümmend üks protsenti VKE-sid, kolmkümmend kaks protsenti teisi osalisi ja seitseteist protsenti teaduskeskusi. aastal kaks tuhat kaheksateist üheksateist protsenti VKE-sid, kolmkümmend üheksa protsenti teisi suuremaid tööstusosalisi ja kakskümmend protsenti teaduskeskusi. kaks tuhat üheksateist programmis olid ele-, elektromagnetilise spektri küsimused, tulevased murrangulised tehnoloogiad ja mehitamata süsteemid. tulevased murrangulised süsteemid puudutavad valdkondi nagu tehisintellekt, kaitsevaldkonnas kvanttehnoloogia ja autonoomne positsioneerimine, navigeerimine ja ajastamine. täht-, ettepanekute esitamise tähtaeg oli kahekümne kaheksas august käesoleval aastal pakkumiste hindamine praegu käib ja me loodame, et aastal kaks tuhat kakskümmend alguses saame sellega lõpule. mida oleme sellest õppinud? konkreetse, mõned konkreetsed märkused PP ja PA rakendamise kohta. oleme kasvanud koos liikmesriikidega, oleme jaganud seda ka komisjoniga. mida tuleb siis arvesse võtta, kui me tuleb, kui, kui me Kaitsefondi teadusmõõdet edendame. kui me testisime koostööd komisjoni ja EDA vahel ja Euroopa Liidu rahastamise mõju teatud aspekte, mis puudutab intellektuaalset õigust, salastatud informatsiooni ja eriraporteid, seda oleme ka testinud näiteks. intellektuaalse omandi õiguste reguleerimine peab olema tasakaalus, tuleb tagada piisav infovoog ja tuleb kaitsta infot, äh, et ühtlasi tagada, et kaitseministeeriumid, äh, mis on tehnoloogia lõppkasutajad, et neil oleks piisavad äh, ligipääsuõigused. protsessis testiti ka seda, kuidas konsulteerida sidusrühmadega, kuidas kirjeldada teemasid ja kuidas kaitsespetsiifikat arvesse võtta. erinevalt äh, tsiviilvaldkonnast äh, peame sõjalise, sõjalises valdkonnas kirjeldustele tõsiselt mõtlema ja peame äh, mõtlema ka raskustele, kuidas tehnoloogilised arengud kasutusele võetakse. sobimatud tehnilised spetsifikatsioonid, mis ei vasta meie relvajõudude vajadustele oleks, oleks maksumaksja raha raiskamine. rääkides Euroopa Kaitseametist, mida õppisime, näitab, et Euroopa kaitsevahendi roll äh, teadusuuringutes on kolmetasandiline. rakendamine, äh, eelnevad tegevused ja järgnevad tegevused. see tähendab, äh, eelnevad tegevused tähendab, et me peame toetama liikmesriike ja Euroopa Komisjoni tööprogrammide ettevalmistamisel, tuginedes EDA prioritiseerimisvahenditele rakendamine. Euroopa Komisjon, kes PP ja PA-dega tegeleb, tulemusena EDA poolt hallatud tegevused alates äh, pakkumiste alg-, alg-, algatamisest kuni projektide jälgimiseni ning ka järelmeetmed on väga olulised selleks, et kasutada ära Äh, RT projektide tulemused ja selleks, et toetada kasutuse laiendamist. ennetav roll liikmesriikide komisjoni toetamises äh, ettevalmistavas tegevuses oli oluline, ameti toetus puudutas erinevaid äh, kohtumisi liikmesriikidega, teemade hindamist, mille liikmesriigid olid esitanud, prioriteetide seadmine, klastrite koostamine, teemade kitsendamine, see sai võimalikuks tänu EDA prioritiseerimistööriistadele, nagu näiteks läbivaadatud võime arendamisprogramm ja strateegilise, strateegiliste uuringute agenda. see kõik puudutab ka EDF-i tulevast töökava ja see on ka määruse ettepanekus, millega siis luuakse EDF teadusmõõde Euroopa Kaitsefondis eeldab portfellipõhist lähenemist ja EDA, ERT äh, koos OSRAga peamise tugisambana saab anda sellise toetuse. nõudlus kasvab, äh, kaitseinvesteeringud kasvavad liikmesriikides ja seega EDA äh, struktuuri ei ole vaja dubleerida ja kaitseväliseid kaalutlusi tuleks vältida pilootprojekti ja ettevalmistava tegevuse juhtimine, juhtimise sujuvus kõikide ettepanekute projektide juures on näidanud, et amet on täielikult äh, valmis spetsiifiliste äh, rakendusaspektidega tegelema. amet on valmis suurendama ressursse selleks, et äh, kõiki rakendusülesandeid täita, kaasa arvatud ekspert järelevalve uuringutegevuse üle praktilisest rakendamisest rääkis EDA ja komisjon, jagavad hinnangut, et esialgsed äh, eesmärgid nii pilootprojekti kui ka ettevalmistama tegevuse puhul on tänaseks täidetud. Euroopa Liidu rahastamine saab tõepoolest toetada teadusuuringute vajadusi kaitsevallas, tuginedes struktuursele koostööle komisjoni ja Euroopa Kaitseameti vahel rääkides äh, ettevalmistavast iseloomust, kaks esimest töökava on ellu rakendatud edukalt. pakkumised äh, algasid kiiresti, äh, vastused olid üldiselt rahuldavad, hindamine oli professionaalne ja kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist põhilised lepingud lõpetati õigeaegselt ja viimane grandilepe on endiselt ettevalmistamisel halduspõhjustel, see on seotud salastatud info kaitsega. kaks tuhat üheksateist pakkumised on nüüd ka tempos, õiges tempos edasi liikunud. kuidas paremini ära kasutada RT projekte Euroopa Kaitsefondi kontekstis, see on edasine suund Euroopa Kaitsefondi poolt äh, saavutatu ärakasutamine saab olema äh, selle edu viimaseks mõõdupuuks. seda on võimalik teha kas läbi jätkuprojektide äh, Euroopa Kaitsefondi enese kontekstis läbi EDA ad hoc projektide või läbi riiklike või riikidevaheliste võimeprojektide teadusuuringud tuleb muuta sulevase, tulevikus äh, sõjaliseks võimekuseks, ainult see muudab meie kaitsetööstuse konkurentsivõimelisemaks ja vastab meie relvajõudude võimevajadustele. näiteks pilootprojekt Euroswarmi jätk on, on nüüd jätkuks EDA projektile. arvestades kõiki neid Äh, projekte, EDA aitas kaasa oluliste teemade väljavalimisele ja tehniliste nõuete kaasamisele äh, ja toetas jätkutegevuste väljavalimist. EDA aitas kaasa defi-, äh, defineeri-, definitsioonide ja prioriteetide seadmisega ja see oli sisendiks ASEF programmikomitee aruteludele. et tagamaks et see vastab liikmesriikide prioriteetidele CDP-s. ED-, EDA e on nii oma rolli enneta- e,, ettevalmistavate järeltegevuste ja rakendamise osas rahuldavalt täitnud, lisaks äh, see institutsiooniline äh, struktuur on tõesti olnud produktiivne. ettevalmistav tegevus, mõeldes Euroopa Kaitsefondile, on EDA toetanud juba liikmesriike selleks, et ühine positsioon välja töötada sisendina Euroopa Kaitsefondi kaits-, teadusmõõtmele vastavalt äh, nõuetele andsi, edastati see dokument Euroopa Komisjonile koos esimeste teekaartidega selleks, et välja töötada Euroopa Kaitsefondi are-, teadusuuringute agenda meil on vaja suutlikkusele suunatud agendat. tehnoloogilised klastrid on olulised ja, ja kaitsemeeskonnad. dokumendis on kasutatud portfelli lähenemist, tagamaks sünergia äh, tekkivate ja murranguliste tehnoloogiate osas. lisaks on selge seos teadusuuringute ja võimearenduse vahel selle tagab üldine strateegiline teadusuuringute agenda. sellele näitele tuginedes liikmesriigid annavad nüüd, kaaluvad nüüd, kas, kas anda ideaale uusi ülesandeid, mis puudutavad scoping paper'it. seega tuleb mainida ka liikmesriikide üliseid algatusi ja foorumi loomist mida me nimetame EDA, EDF, Marketplace, selles foorumis EDA on platvormiks liikmesriikidele, kus nad võivad esitada projekti ettepanekuid, mida, mida saab siis edastada tulevasele EDF-ile, kaasa arvatud äh, RT projektide osas ja lõpetuseks, oluline saavutus on see, kuidas EDA ja Euroopa Komisjon on teinud koostööd läbi tänu pilootprojekti ettevalmistava tegevuse nägime, et mõlemad osapooled on valmis tegema koostööd selleks, et äh, teadusuuringud oleksid edukad. EDA äh, töötas välja menetlused, kuidas äh, teha koostööd komisjoniga, see kehtib ka tulevaste ülesannete puhul. ekspertteadmiste jagamine kahe institutsiooni vahel, EDA-l tugev kaitsetaust, Euroopa Komisjonil suur oskuste teave erinevate sektorite toetamisel Euroopa turul, see tekitas kombinatsiooni, kus oskused ähm, on ühendatud ja see on taganud nii pilootprojekti kui ettevalmistava tegevuse edu. lõpetuseks ma usun, et äh, pilootprojekti ettevalmistav tegevus on olnud väga edukad ja kasulikud äh, testiplatvormid tulevase Euroopa Kaitsefondi jaoks ja nad näitavad, millised eelised on Euroopa Liidu poolt rahastatud äh, teadusuuringutel konkurentsivõimeline, innovatiivne Euroopa kaitsetööstus, mis tugiseb, tugineb koostööle, saab ületada fragmenteeritud uuringud ja anda tõhu-, ja tõhusaid tulemusi. siiane kogemus näitab, et täna Euroopa Kaitsefond kasutab õigeid mehhanisme, oskusi ja taustateadmisi selleks, et seda tööd toetada ettevalmistamisel, rakendamisel ja järelmeetmete osas see on selges vastuolus skeptilisusega, mida nägime kolm aastat tagasi EDA suutlikkuse osas läbi viia ja rakendada rahuldavalt äh, ettevalmistavat tegevust. olen nüüd valmis vastama teie küsimustele. Merci beaucoup, madame Genshüber, est-ce que vous voulez? suur aitäh, proua Genshüber, kas te soovite midagi lisada sellele? suur tänu proua esimees, lugupeetud SEDE komisjoni liikmed. jah, ma siis üritan täiendada seda, mida härra Tomek juba ütles, kuigi ma ei suuda seda väljendada paremini kui tema ise, aga siiski paar täpsustavat aspekti selle kohta, mida härra Tomek just ütles. kõigepealt koostöö mis oli ju loomulikult kaitseuuringute ettevalmistava meetme üks eesmärk. ehk siis milliseid mehhanisme me saaksime kasutada esmakordselt selleks, et äh, tuua välja siin tõeline Euroopa Liidu lisandväärtus, rahastades kaitseuuringuid esmakordselt äh, Euroopa Liidu äh, eelarvest ja lisaks ka selleks, et vaadata, millised mehhanismid toimivad koostöös komisjoni ja kaitseagentuuri vahel, nii et sellest siis rääkiski Tomek, rääkides sellest kokkuleppest. ehk siis kuidas jagunevad pädevused, jah, võib-olla see on siis selline väike programm, aga siiski see ettevalmistav meede on ju siiski ettevalmistuseks päris laiaulatuslikuks Euroopa Liidu programmiks nii et meie siis äh, määrame ära tööprogrammid ning äh, samuti töötame välja tekstid äh, konkursikutseteks, seda koostöös liikmesriikidega. mingisugust komitoloogiat siin ette ei ole nähtud ja siis meil on omaette komitee, kus on esindatud liikmesriigid ja kus nende teemadega tegeletakse, nii et tegemist on süsteemiga, mida saab kasutada ka tulevikus. ja paljudele liikmesriikidele oli see töömeetodi osas midagi üsnagi uudset. nüüd iga-aastane tööprogramm, tööprogramm kiideti heaks, edasi lisati siis lisana põhitekst sellele, mille kinnitas komisjon ja siis läbi delegatsiooni kokkuleppe võttis asja üle Kaitseagentuur ning koos sõltumatute ekspertide abiga andis hinnangu kogu sellele tegevusele. Euroopa Liidu teadusprogrammi tavaliselt nii ellu rakendataksegi, nii et selles mõttes ei erinenud. Jorge rääkis ka sellest, kuidas toimib ähm, järeltegevus, sellega tegeleb Kaitseagentuur, hindamise all oli ka eetiline aspekt nii et edasi läks see kõik juba Euroopa Kaitseagentuuri kätesse ja seda läbi siis äh, delegatsioonide vahelise kokkuleppe. nüüd äh, paari sõnaga sellest, kuhu me oleme hetkel jõudnud. ma ei hakka numbreid äh, üle kordama, Jorge nendest juba rääkis. aga ikkagi on veel liiga vara selleks, et ettevalmistavast äh, tegevusest midagi õppida ja mõõta seda, et milline on siis Euroopa Liidu äh, mõju. nüüd, mida me testida tahtsime, nimelt mõningaid mehhanisme täiesti esimest korda, nii et see on uus viis, kuidas korraldada kaitseuuringuid, me räägime rää,, lähtume siin ikkagi äh, sõjajõudude vajadustest, tegemist on uuringutega, mida saab läbi viia äh, raamprogrammi kaudu äh, tsiviilvaldkonnas siin oli mõningaid positiivseid aspekte, nüüd kas me siis üldiselt saame väita, et selle vastu tunti huvi, et kaitsevaldkonnas oli huvi selle programmi vastu, jah, kindlasti suhtumine oli positiivne, Jorge Tomenek, Tomek juba rääkis sellest, et väga julgustav oli näha seda, kui äh, aktiivselt reageeriti konkursi kutsetele ettevalmistama meetme raames, nii et kahe tuhande üheksateistkümnenda aastal oli meil üheksakümmend neli ettepanekut ja kokku siis kiideti heaks nendest kümme käesolevaks aastaks. nii et kümme lepingut sai allkirjastatud nii et kas see ettevalmistav meede siis tõi kaasa endaga eeldatava reaktsiooni, jah, absoluutselt. ja kuna tegemist oli siis esimese sellise projektiga, siis oli see ka nii-öelda usalduse loomise e, võimalus liikmesriikide vahel ja ma ütleks, et see viib suurema koostööni ka kaitsesektoris, ka suurema piiriülese koostööni nii et huvi äh, suurus kindlasti näitab, et see äh, algatus oli positiivne. nüüd, äh, kas see programm ja testprogramm võimaldasid kaasata kõiki liikmesriike ja pakkuda võimalusi kõikidele liikmesriikidele, meie töö alguses meid kritiseeriti, et äh, kui tegemist on Euroopa programmiga, siis ei saa lubada seda, et see keskendub vaid paarile-kolmele tugeva kaitsetööstusega riigile. aga nüüd tegelikult nii äh, me oleme näinud nendest kandidaatidest, et on olnud ettepanekuid kahekümne kuuest liikmesriigist, kokku on liikmesriike kakskümmend kaheksa nii et siis kas VKE äh, või kaitsetööstuse eest äh, ettevõtteid või RTO-d. nii et äh, väga oluline on see, et ka VKE-d olid siin kaasatud, see oli ka üks meie eesmärke, et ehk siis kas me saame pakkuda siin mingisuguseid võimalusi VKE-dele. nüüd seitse projekti on juba käimas nii et kakskümmend neli saja kuuest ähm, toetuse saajast on põhimõtteliselt VKE-d, natukene raske on võib-olla seda nii kindlalt määratleda, aga kui nüüd äh, statistiliselt seda mõõsta, siis me võiksime öelda, et VKE-de osalus on umbes kakskümmend kolm protsenti kõikides nendes projektides, mis, äh, mida me oleme rahastanud ähm, ettevalmistava meetme kaudu üksteist protsenti kokkuvõttes eelarvest läheb VKE-dele. aga olenevalt siis projektist on see määr tegelikult kaks kuni nelikümmend kaheksa. VKE-sid on erineva, kümnest erinevast liikmesriigist ja nelikümmend kuus protsenti nendest on Itaalias, Prantsusmaal või Ühendkuningriigis aga nagu öeldud, siis need tulemused on vaid selle ettevalmistavast meetmest, kus me ei keskendunud eriliselt ei piiriülesele eh, kaasatusele ega ka VKE-de piiriülesele kaasatusele, kuigi jah, tulevikus eh, nii ette nähtud on, selleks on vastavad mehhanismid juba äh, sisse ehitatud, aga siis ettevalmistav meede, mis oli vaid üheksakümmend miljonit, seal mingit spetsiaalset äh, VKE-de kaasatust ette nähtud ei olnud, nii et igal juhul vägagi julgustavad tulemused. nüüd grantide äh, teema, see on et äh, problemaatiline nii ettevõtetele kui ka kaitsetööstusele. jällegi kõik need tulemused on tänu Kaitseagentuuri tööle, kes kõike, kõiki neid programme rakendas ehk siis äh, see kogu see protsess algusest lõpuni äh, kuni konkursi kutse avaldamisest siis kuni allkirjastamiseni on umbes üheksa kuud, nii et tänu Kaitseagentuurile. nüüd kokkuvõttes võime jah väita, et kaitseuuringute ettevalmistav meede on olnud edukas ja kui me vaatame kõike seda, mida selle meetme raames on tehtud, siis jah, kindlasti edukas ettevõtmine. nüüd tulevikust osad äh, meie ettepanekutest on jõudnud ka määrusesse, mille osas leiti käesoleva aasta alguses osaline kokkulepe nõukogus. nagu ma ütlesin, siis reeglid enamasti äh, lähtuvad kaitseuuringute osas reeglitest, mida kasutatakse ka tsiviilvaldkonna uuringute osas ja siin oli mõningad spetsiifilised muudatused ikkagi sisse viidu, viidud selleks, et arvestada kaitsevaldkonna eripäradega. ja nüüd siis äh, vaatame, kas liikmesriigid otsustavad selliste reeglite kasuks ka kaitsefondi raames, mis hõlmab muuhulgas ka kaitsevõimekuse eh, tõstmist ja kaitsetööstuse programmi Euroopa Liidus. nüüd eh, need on siis need erinevad ehm, aspektid, mis on leidnud meie ettevalmistavas meetmes lõppkokkuvõttes tee ka EDF-i ehk siis me oleme läinud kaugemale sellest, mida me oleme teinud tavaliselt ka näiteks eh, tsiviiluuringute osas. me oleme täpselt analüüsinud ettevalmistava meetme eh, tulemusi ja tagame siis selle, et kaitseuuringute eh, projektid ei jää kuskile riiulile tolmu koguma. nii et eh, kaks liikmesriiki kirjutavad alla kokkuleppele ja võtavad endale kohustuse kasutada selle konkreetse projekti tulemusi ja see tähendab seda, et ka projekti esitajad saavad ähm, autoritasusid äh, läbi selle konsortsiumi ning kaasnevad siis ka veel äh, järelprojektid, äh, nii et see on siis selleks, et julgustada nende teadusuuringute tulemuste kasutuselevõttu läbi ettevalmistava meetme kaitseuuringute valdkonnas nüüd äh, jah, mõned reeglid jäävad kehtima, mõned jälle muutuvad oluliselt, äh, muuhulgas mis puudutab seda äh, jõustamist. meil on nüüd partner EDIDP-s, meil on niikuinii juba partnerid olemas, kuid sellist rakendamisreeglit ette nähtud ei ole, aga nüüd siis otsustati, et ka kaitse, EDF-is lõppkokkuvõttes sellist ähm, reeglit siiski ette ei nähta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, nii et äh, sellised olid siis minu täpsustavad äh, märkused ja ootan huviga järgnevat arutelu. suur aitäh! palun, Petra Savstrevitšus kõigepealt. For... suur tänu kõikehõlmavad selgitused, mul oleks aga siiski paar küsimust, et paari punkti täpsustada. Te mainisite õppetundidest aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist ehk siis konkurssidest. mis põhjused võiksite välja tuua et VKE-d ei taotle, sest et tegelikult nad on ju peamised eh, toetuse saajad, nii et kas siin on ka mingid riigiti mingid erinevused sees? teiseks, kes otsustab iga-aastaste prioriteetide üle? nii et milline asutus ja otsustab seda ja kuidas seda tehakse ja kuidas see kõik sobib kokku ka Peskoga. nii et kui on mingid prioriteedid, siis peaksid need võib-olla minema veelgi kaugemale ja neid peaks rakendatama ellu ka mõnes järgnevas koostööfaasis. suur aitäh, Sven Mikser, palun! Thank you, thank you very much! suur aitäh, väga põhjalikud äh, ettekanded. ma saan aru, et te üritate kindlasti siin äh, eemaldada killustumist ja ühendada äh, võimekust, mis on ju üks eesmärke, aga nüüd täna toimub Londonis NATO kohtumine ja me teame, et viimasel ajal on kõige rohkem räägitud äh, koormuse jagamisest NATO tippkohtumistel. Äh, Ameerika Ühendriigid ei ole rahul sellega, et eurooplased ei kuluta piisavalt kaitsevaldkonnas, nii et äh, kui me ühendame oma võimekuse ja teeme koostööd, siis loomulikult saame me sama raha eest rohkem aga kuidas jah, siis pidada sammu meie eh, Ameerika liitlastega. nii et kas see, mis me siia investeerime, on piisav, kas see on jätkusuutlik, kui me räägime siin eh, erinevatest autoom-, autonoomsetest relvadest, mehitamata relvadest ja nii edasi, nii et kas me suudame sammu pidada või eh, jääme pigem kaugemale maha nii et need on need küsimused, mis tuleks endale esitada. suur aitäh, Kris Peeters! suur tänu, proua esimees, mul oleks kolm küsimust. esimene nendest on sama, mis kolleegil, ehk siis VKE-de teema. eile arutasime samuti seda ja saime infot kaitsetööstuse arenguprogrammi kohta ja üksteist protsenti eelarvest läheb VKE-dele, kakskümmend kolm protsenti, jah, väga hea number, aga samas kas on ka algatusi selleks, et seda numbrit tõsta kõrgemale? ja teine küsimus on sama, mis teisel kolleegil, ehk siis jah, erinevad algatused, PESCO ja ka muud, kas need on kõik sidusad? me peame kindlasti ära hoidma topelttööd ja nüüd kolmandaks, see, mis Londonis praegu käimas on, üks oluline kohtumine ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis äh, probleemiks või siis äh, ühesõnaga peamiseks prioriteediks on nüüd kosmose, kosmosevaldkond, äh, NATO liidrid äh, peaksid kinnitama, et tegemist on siin prioriteetse valdkonnaga ja mida siis Euroopa Liit selles valdkonnas peale hakkab, et on teil äkki lisainformatsiooni selle kohta, mida Euroopa Liit teeb selle uue olulise otsuse valguses, mis võetakse vastu ilmselt kas täna või homme. suur aitäh ja Traian Pasescu Rahvaparteist, palun. suur tänu. suur aitäh kogu info eest, mida te meiega jagasite. nüüd mina jõudsin järeldusele. nimelt me investeerime väga vähe. aga kõik ootavad tohutuid tulemusi, see on ju võimatu. kui me tahame selles usku, sellel uskumatult konkurentsivõimelises turul ka olema konkurentsivõimelised, siis me peaksime ikkagi ühendama oma ressursid. ja vaid nii saame saavutada tulemused, mida me eeldame, kõik vaatavad Kaitseagentuuri poole nagu tegemist oleks asutusega, mis suudab meie probleemid teadustegevuse osas kõik ähm, hajutada, aga vaatame ikkagi, mis päriselt toimub, mis on, toimub äh, sõjaväetööstuses, äh, mis toimub Poolas ja Rumeenias. otsu-, ostame ju relvastust Ameerika Ühendriikidelt, miks nii? lihtsalt sellepärast, et Euroopa turul pakutav on liiga vana ja kehvade näitajatega. ma toon teile paar näidet. Patriot raketid, õhuturberaketid, mida ostetakse Ameerika Ühendriikidelt Rumeenias ei ole mingisugust teist võrreldavat varianti saadaval. nüüd selle asemel, et tellida äh, Rafali, otsustati tellida hoopis mingisugune muu mudel, nii et kui me tahame samasugust äh, võimekust, siis äh, ei saame jääda samasuguste ressursside juurde, mis praegu teadus- ja arendustegevusele pühendatakse. nii et liikmesriikidega peaks rääkima nendest asjadest tõsiselt, et osa riiklikest ressurssidest läheksid Euroopa programmi selleks, et jõuda siis eh, maksimumvõimekuseni ja mida saaks kasutada otseselt ka meie enda kaitsetööstuses. nii et äh, palju on vaja neid asju veel arutada. on vaja rääkida kaitsetööstuse võimekusest. me ei ole sugugi mitte eesotsas oma ressurssidega. suur aitäh! aitäh, ma olen veendunud, et äh, seda, et komisjon toet-, ei toeta võib-olla alati kõike, mida te ütlete, aga te võite öelda, mida soovite. härra Olekas, palun. aitäh. Rumeenia ja Leedu puhul äh, on võib-olla erinevus selles, et meie üritame rohkem äh, et Euroopa tehnoloogiat soetada, Saksamaa oma näiteks, aga USA tehnoloogia pole ka halb. nüüd äh, tahaksin rääkida kaitsetööstuse arenguprogrammi tähtsusest Euroopale. väga tähtis on siin see, et see ei koosneks mitte ainult teatud Euroopa Liidu liikmesriikidest. äkki te võiksite anda infot selle kohta, kui palju on väiksematest Euroopa Liidu liikmesriikidest ettevõtteid kaasatud ja kuidas neid ressursse on jagatud erinevate riikide vahel? Merci et euh, j'ajouterai euh, pour ma part suur aitäh, omalt poolt lisaksin ka veel ühe küsimuse, te rääkisite Ühendkuningriigi osalusest selles programmis, kas te saaksite ka tuua välja siis ähm, protsendilise arvu või siis ka äh, numbrilise, äh, mis näiteks, et kui suurt kasu on programmist saanud Ühendkuningriigi ettevõtted? Thank you, thank you for your aitäh teile nende küsimuste eest. härra Ostrevitšus, ma arvan, et me mõlemad, äh, nii Silvia kui ka mina, oma sõnavõttudes ei toonud välja ühtegi äh, erilist põhjust, miks VKE-d äh, ei ole osalenud äh, Äh, pakkumistes, otse vastupidi. meie esimene kogemus on tegelikult olnud kõikide tööstusvaldkondade jaoks äh, päris suureks äh, katsumuseks, sest on nii olnud vaja välja tulla nii-öelda mugavustsoonist. see, mida on tehtud Euroopa Liidus koostöö raames on toimunud pigem viimastel aastatel alles ja seega ettevõtted varem sõltusid pigem ainult riiklikust teadusrahastusest. nüüd selle uue programmiga ja olles rääkinud VKE-de ja teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonidega, on nad öelnud, et tuleb hakata piiriüleselt mõtlema. ja ma arvan, et tulemus ei ole halb, kui mõtleme, et tegemist on esimese katsega ja nagu Silvia ütles, Euroopa Kaitseagentuuri puhul töötatakse välja siis ka meede, kuidas kaasata võimalikult palju VKE-sid. iga-aastase tööprogrammi paneb paika ASIF-i programmi komisjon. aga mida meie Kaitseagentuuris teeme, on see, et koostöös liikmesriikidega ja vastavalt äh, arengukavale ja teadusuuringute prioriteetidele me konsolideerime siis seda sisendit, mida annavad liikmesriigid. edastame selle komisjonile ja selle üle otsustab siis lõplikult ASIF-i programmi komisjon. kuidas on see seotud alalise struktureeritud koostööga? see ei ole mingi prioriteetide paikapanemise meede. alaline struktureeritud koostöö on kahekümne viie liikmesriigi ühine jõupingutus selleks, et äh, luua harmoniseeritum äh, kaitse planeerimine. see ei ole lihtsalt mingi kaitsekava. töö programmis suure tõenäosusega peegeldatakse ka PESCO prioriteete, võimekust ja teadusuuringuid. aga alaline struktureeritud koostöö keskendub siin pigem kaitsevõimekusele. välistada muidugi ei saa ka teadusuuringuid. see osa, millega tegeleb Kaitseagentuur, selle üle otsustab äh, programmikomisjon ja meie kaitseagentuuris peame tõesti vaatama, et äh, kõik oleks kooskõlas kaitsevõimekuse prioriteetidega, mis on paika pandud liikmesriikide tasandil, kuidas äh, see peegeldab NATO kaitsevajaduse prioriteete ja me samal ajal ei toeta mitte ühtegi programmi, äh, mis dubleeriks seda, mida on juba tehtud NATO tasandil Sven Mikser, teie küsimus. kas äh, jõudude koondamine ja ühised kaitseuuringud äh, Euroopa Liidu rahadega, et kas see on piisav, jätkusuutlik, äh, eriti kui mõtleme selle peale, et üha rohkem kasutatakse murrangulisi tehnoloogiaid ma ütleksin nii palju, et äh, liikmesriigid peavad tõesti teadusuuringute valdkonnas väga palju veel pingutama. ja siin olen seda juba tegelikult mitmeid kordi teinud, äh, tahaksin teha üleskutse. et kui me tõesti soovime, et Euroopa kaitseuuringud oleksid äh, esirinnas, siis me peame kõik pingutama ühiselt just teadusuuringute ja arengu valdkonnas. praegu on meil ainult kuus liikmesriiki Euroopa Liidus, mis viivad aga läbi üheksakümmend kaheksa protsenti kõikidest teadusuuringutest ja arengutööst. nii et äh, nagu öeldud, alalises struktureeritud koostöös meil on kakskümmend viis liikmesriigi, kes on võtnud ka endale kohustuse kulutada kaks protsenti kaitsele, nii et me tõesti peame siin väga palju vahendeid juurde leidma, kui me võtame tõesti tõsiselt Peskos tehtavat äh, uuringutööd ja kui me soovime, et me kaitseuuringuid viime läbi nii, nagu paika pandud. Euroopa Liidu kaitseuuringute eelarve on väga tähtis lisa, aga me ei tohi ära unustada, et äh, iga liikmesriik peab ise samamoodi ka teadusuuringutesse investeerima, et ei saa öelda, et seda rahastatakse Euroopa Liidu tasandil, siis meie unustame ära oma kohustused investeerida. kui nüüd võrrelda summasid, äh, mis me oleme suunanud murrang, kuulisele tehnoloogiale ja tehisintellektile ja võrdleme ennast kolmandate riikidega. ma ei tea, kus me praegu oleme, aga veel mõned aastad tagasi olime me pigem saba lõpus. me peame aga rohkem tegema, kui me ei taha olla mitte ainult tarbijad, vaid ka tõesti esirinnas. seega me peame rohkem kaitseuuringuid läbi viima meie liitlased oleksid sellega ka rahul ja väga tähtis on siin mõelda erinevate süsteemide koostalitusvõime peale. ja just sellepärast me Kaitseagentuuris keskendume just teatud murrangulistele tehnoloogiatele nagu tehisintellekt, mille puhul me tõesti peame tõesti ajaga kaasas käima. kui me seda ei tee, siis tekib meil probleem ka sellega, et meie süsteemid ei toimi koos meie liitlaste süsteemidega ja just sellepärast tuleb siin väga palju investeerida ja kaitsefondist peaks siis leidma ka vahendeid, stimuleerimaks just neid teadusuuringuid. Silvi rääkis siin juba enne eelarvest ja protsentidest, mille kohta küsis härra Peeters ja sa oskad võib-olla ka rohkem vistata, aga härra Peeters küsis ka koostöö kohta Pesco raames ja et me peaksime topelttööd vältima. niikaua, kui meie prioriteedid arengutöös on vundamendiks ei tegutse me mitte ainult Euroopa Liidu algatuste raames, nagu näiteks PESCO, vaid äh, me saame teha seda ka NATO tasandil. seega me peame vaatama, et Euroopa Liidu ja NATO prioriteedid oleksid kooskõlas ja need projektid, mis välja töötatakse, äh, ei oleks sellised, mis dubleeriksid äh, juba tehtud tööd. liikmesriigid äh, ei soovi siin alati esimesena välja astuda, aga siin kõrge esindaja on see, mis peab mängima vahendaja rolli tal on nii-öelda kolm kaabut peas, kolm ülesannet. tema on see, kes peab planeerima ähm, seda siis vastavalt ühisele kaitsepoliitikale, vaatama, kuidas sündmused arenevad ja siis PESCO raames ähm, läbi viima struktureeritud projekte ning kolmandama kasutama siis ka kaitsefondi vahendeid. me peame vaatama, äh, millised ülesanded on liikmesriigid andnud Josep Borrellile. ta peab nõukogule esitama igal aastal siis ka aruande selle kohta, kuidas liikmesriigid teevad koostööd. kosmos. kosmos on üks üheteistkümnest ühise kaitsepoliitika prioriteetidest. me vaatame siin väga palju satelliitide kommunikatsiooni siis äh, satelliitseiret äh, ning äh, muid erinevaid süsteeme, nagu näiteks navigatsioonisüsteemid. siin on väga tähtis, et me investeeriks Euroopa Liidu tasandil ka Euroopa Liidu programmide kaudu. ja et me arvestaksime ka kaitsevõimekusega kohe algusest peale, mitte et me töötaks välja programmi ja alles siis vaatame, kas äh, on kuidagi selle programmiga võimalik teenida siis ka julgeoleku ja kaitsepoliitika eesmärke. tööstusvaldkond ja see, mida teie mainisite, härra Pasescu ma arvan, et ei saa lihtsalt öelda, et kaitsetööstust tuleb kohelda täpselt samamoodi nagu ka teisi tööstusvaldkondi, eriti just konkurentsi vaatenurgast. kui tegemist oleks turuküsimusega, siis oleks olukord hoopis teistsugune, sest äh, meil oleks siis nii-öelda iga liikmesriik üks klient igast liikmesriigist äh, ja me mängiks hoopis teistsugust mängu äh, erinevate süsteemide soetamisel. Äh, tööstus kaitsesektoris on osa võimekusest, nii et ükskõik millisest küsimusest me siis ka räägime, kui ei ole võimalik tagada võimekusele tööstusepoolset suurt äh, toetust äh, ilma tööstuse ja riiklike tingimusteta, siis tegelikult sinu võimekus on riiklikul tasandil väga piiritud, sest sa pead taotlema komisjonilt luba süsteemi kasutamiseks, ükskõik millises kriisiolukorras siis. ja just sellepärast ma leian ka, et koostalitusvõime pärast on vaja välja töötada tööstuslik, ähm, teaduslik alus, millega on võimalik erinevaid teenuseid pakkuda. olen teiega täiesti nõus, et ainus võimalus Euroopa Liidu tasandil edasi liikuda kaitsevõimekuse säilitamiseks on kaitsetööstuse koostöö. tegemist ei ole avatud turuga, kaitsetöö, kaitsevaldkonnas ei ole avatud turgu, kui sul on igast riigist ainult üks klient. Mr Olekas, I think uh, you härra Olekas, saalis räägitakse mikrofonita. Well, I, I think uh, in the ma arvan, et Elvist ettevalmistava meetme puhul Need kaks poolust ma juba tõin välja ja ütlesin ka seda teie ministrile, et Leedu ei ole väga olnud äh, kaasatud, äh, eriti kui mõelda, kui suur on teie tööstusvaldkond, nii et siin on tõesti just osalemisega probleemi. ja see probleem jääb püsima ka tulevikus, kuid nagu ma ütlesin, me peame muutma väga palju seda, kuidas teadusuuringut kuid läbi viiakse meie liikmesriikides. palju me eh, kaitse-eelarvest eh, pühendame siis eh, kaitseuuringutele? ja Ühendkuningriigi kohta küsimus lõpetuseks. mul on siin numbrid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta Ühendkuningriigi ettevõtted kümme miljonit umbes oli nende panus. vabandust, kaks miljonit aastal kaks tuhat seitseteist ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on see number veelgi väiksem. suur tänu mõlemale esinejale kogu selle info eest ja loomulikult meid huvitab ka edasine ja eriti nagu eile me sellest rääkisime huvitab meid äh, loomulikult Euroopa kaitsetööstuse arengu, programmid huvitavad kaitseuuringud. suur tänu mõlemale! Bien. Euh, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. tere hommikust kõigile neile, keda me veel ei ole näinud, suur hea meel on asuda selle kuulamise kallale. teema on äärmiselt ohtis, tähtis Euroopa Liidu jaoks, eriti ähm, Euroopa Parlamendi jaoks, äh, kes äh, käesoleval uuel ametiajal on, on erinevaid algatusi juba teinud tehisintellekti osas. kolm eksperti või pigem neli aga üks ekspert paraku ei saanud täna meiega ühineda, Manuel Kiva äh, sattus raudteeõnnetusse, kuid niisiis kolm eksperti võtsid meie täna, meie kutse vastu ja kes räägivad meile väljakutsetest, mis on seotud tehisintellektiga ja selle kasutamisega julgeoleku ja kaitse valdkonnas ja kes siis vastavad meie küsimustele. Jean-Francois Ripoš on teadusuuringute tehnoloogia innovatsiooni Äh, direktor Euroopa Kaitseagentuuris, ta räägib algatustest ja projektidest, mis hetkel Euroopa Liidus on käimas, aga ma ei hakka, hakkaks tema äh, sõnavõtu teemat äh, sellega ka piirama. proua Maike Verbrüggen on teadusuurija Euroopa Uuringute Instituudis, Euroopa VÜB Brüsseli Vabas Ülikoolis. ta tegeleb autonoomsete letaalsete relvadega, räägib meile ka kõnelustest, mis hetkel on käimas äh, tea-, ÜRO teatavate tavarelvade konventsiooni kontekstis ja Maria Rosa Tadeo on äh, Oxford Internet Instituudi teadusuurija ning äh, asedirektor Digital Ethics Lab Oxfordis. tema räägib eetikaprobleemidest, mis on seotud tehisintellektiga kaitsevaldkonnas. tere tulemast siis esinejatele. viimase kümne aasta jooksul tehisintellekt on saanud väga oluliseks strateegiliseks väljakutseks, konkurents maailmas on väga tihedaks muutunud, võimalused on enneolematud ja innovatsioonivõimalused nii tsiviil- kui sõjalises valdkonnas. enneolematud edusammud, oleme näinud neid viimastel aastatel, tehisintellekti osas robootika autonoomsed süsteemid, see on toonud endaga juba kaasa sügavad muutused. aga tulemas on uued mu-, veel uued muutused tervishoiu, hariduse, transpordi, kommunikatsioonivahendite valdkonnas, aga ka küberjulgeoleku ja kaitse valdkonnas. kui me tõesti tahame edasi liikuda investeeringute ja teadusuuringutega, siis Euroopa Liit on ainus, mis tagab piisava kriitilise massi ja kui me tahame mõjutada rahvusvahelist konkurentsi, seal osaleda, siis peame seda kõike tegema väga kiiresti, sellest sõltub nii meie suveräänsus kui meie suutlikkus edendada äh, tehisintellekti vastavalt meie ootustele ja vaatamata meie ühiskonna mudelile. on hetkegi tegelikult ei või me siin kaotada. peame võtma selgelt otsused vastu mõtlema, kuidas reguleerida valdkonda nii, et, et meie valikud jääksid pinnale ja et see vastaks meie ühiskonna tavadele. viimastel kuudel peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on tutvustanud oma tehisintellekti strateegiaid. selle üle võib kindlasti rõõmustada, kuid koordineerimine peab olema tõhusam nii regulatsioonide osas, mis puudutavad teadusuuringuid kui investeeringuid. alates aastast kaks tuhat neliteist on Euroopa Liidus hakatud teadvustama äh, seda vajadust, avaldati komisjoni teatis tehisintellekt Euroopa heaks ning võeti vastu ka eetikapõhimõtted äh, usaldusväärse tehisintellekti osas. õigustatult võib küsida, miks Euroopa Liit on nii pikalt jäänud ainult analüüsi tasandile. on nüüd aeg liikuda konkreetselt ka edasi teadus- ja arendustegevusega tehisintellekti vallas. ja kui ma nüüd ennast üles kordan, siis äh, ütlen siiski uuesti, hetkegi me kaotada siin ei saa, ootame kannatamatult äh, ettepanekuid, äh, mis puudutavad Euroopa lähenemist tehisintellekti osas, ootame seda siis uuelt komisjonilt, kes võttis endale sellise kohustuse teha seda esimese saja päeva jooksul julgeoleku ja kaitse vallas, tehisintellektiga seotud rakendused ja nende võimekus kiirendada ja, ja täpsustada tegevust paljudes valdkondades, alates logistikast, lõpetades planeerimise ja, ja lahinguväljadega, andmete kogumisega, see kõik eeldab, et kõik valitsused investeeriksid massiivselt sellesse teadus- ja arendusvaldkonda Euroopa Liit ei saa kuidagi teisiti siin käituda, seepärast meil on väga hea meel, et Euroopa Liit on äh, neid lahendusi väga oluliseks pidanud. kaitsevaldkonnas rõhutaksin, et, äh, et äh, häirivad tehnoloogiad, segavad tehnoloogiad on kaasatud EDIDP-sse selleks, et Euroopa tehnoloogilised eelised säilitada ja tagada sõltumatus pikaajaliselt. me loodame, et segavad tehnoloogiad ja ka muud projektid, mis on seotud tehisintellektiga, äh, kajastuvad ka Euroopa Kaitseagentuuri toetuskõlblike projektide seas. tehisintellektil on suur potentsiaal äh, selleks, et võiksime kiiresti, otsustavalt ja tõhusalt tegutseda sõjaliste operatsioonide osas ja tsiviilvaldkonnas samuti. kuid tehisintellektiga, nagu teame, seostuvad ka väga paljud väljakutsed. eetikaalased kaalutlused, mis on seotud autonoomsete tuvastus, jälgimise, sihitamissüsteemidega, mis puudutavad üksikisikuid, mida kasu, mis kasutavad tehisintellekti, see tekitab tõsist muret. inimkontroll tehisintellekti üle ning äh, vastutuse küsimused on need, mis vajavad äh, selgitust, need on sisulised küsimused ja siin tuleb kiiresti ka otsused vastu võtta Euroopa Liidu tasandil. aastal kaks tuhat kaheksateist Euroopa Parlament võttis seisukoha autonoomsete letaalsete relvade osas, võttis vastu resolutsiooni, kus rõhutatakse, kuivõrd oluline on takistada seda, et toodetaks letaalseid autonoomseid relvasüsteeme, mille kriitilised funktsioonid nagu sihtmärkide valik jääksid väljaspoole inimkontrolli. Euroopa Parlamendi soovil letaalsed autonoomsed relvasüsteemid on välja jäetud ka nende tegevuste alt, mida saab toetada EDIDP ja tulevane Euroopa Kaitsefond. olen veendunud et äh, ühtne Euroopa lähenemine tagab konsensuse ka läbirääkimistel rahvusvahelises ekspertgrupis, mi-, mis tegeleb äh, teatavate tavarelvade konventsiooniga. ja enne kui ma annan sõna meie külalistele, kordaksin veel kord üle, et Euroopa Parlament toetab jäägitult läbirääkimiste alustamist selles valdkonnas ja parlament soovib aktiivselt panustada positiivse tulemuse saavutamisse ja ma loodan, et äh, tehisintellekt Euroopa moodi oleks ambitsioonikas, austaks Euroopa Liidu väärtusi, oleks äh, eetiline, äh, vastupidav, kesk-, keskenduks inimesele ja et seda lisaks kaitsevaldkonnale kasutataks kogu maailmas ja et Euroopa Liit, mida kasutatakse kogu maailmas ja et Euroopa Liit näidaks siin eeskuju ja annan sõna meie külalistele. kõigepealt härra Ripuš. president. Äh, proua president, suur tänu. daamid ja härrad, aitäh, et annate meile võimaluse täna seda teemat siin arutada. nagu öeldud, tehisintellekt ei ole kuidagi uustulnuk potentsiaalsete tehnoloogiate osas ja rak-, ja kaitsevaldkonna rakenduste osas. viimastel aastatel suurte andmehulkadega tegelemine tarkvara osas ja arvutiteaduses, hiljutised algoritmide arengud, mis äh, maksimaalselt ära kasutavad neid edusamme, on muutnud tehisintellekti äh, reaalsuseks. kuid sellega kaasnevad kau-, kommertsalgatused, Ameerika Ühendriikides ja Hiina projektid, nende rakendused kaitsevaldkonnas. siin, selle kohta on palju näiteid ka avatud allikates. tehnoloogilised otsused kaitse ja luurevaldkonnas puudutavad kogu kaitsespektrit, see eeldab muutusi, mis puudutavad inimesi, see puudutab koolitust, inimese oskusi, ülesandeid, tehnoloogiat, varustust, süsteemi tasandil doktriini ja operatiivmenetlusi. kuid tehisintellekt saab siiski paljutki muuta. vähendab äh, kaotusi nii relvajõududele, ka äh, kollateraalseid kahjusid äh, vähendab see tsiviilelanike puhul. näiteks tehisintellekti põhised süsteemid võivad lõhkeainete kasutamist äh, minimeerida ja seega vähendades kollateraalseid kahjusid. samuti varustuse tõhusus, äh, äh, see vähendab kulusid koolitustele ja operatsioonidele pikemas perspektiivis. kuid kaasnevad ka uued haavatavused. üks on see, et on lihtne Äh, infot manipuleerida tänu tehisintellektile. näiteks väärinfokampaaniates saab seda kasutada, sihistatud kampaaniates sotsiaalmeedia manipuleerimiseks. ja see kõik võib olla osa psühholoogilistest operatsioonidest ja see võib mõjutada tohutult sõjalisi operatsioone. tuleb ka öelda, et see võimaldab sellega, et tehisintellekti põhilised küberrünnakud on, võivad olla palju tõhusamad kui praegused nii et kuidas hinnata tehisintellekti põhiseid süsteeme, see ongi problemaatiline, enamus süsteeme toimivad kui black box'id ja otsused sageli tuginevad andmete kvaliteedil ja kasutatavatel mudelitel. kuidas siis on mõju ka kaitsevaldkonnale? mida me siin slaidil näeme, võib oodata seda, et äh, tehisintellekt sõjalises valdkonnas, selle kasutused on niivõrd laiaulatuslikud, et võimalusi on tõesti väga palju. sõjalises kontekstis äh, kõikides operatiivvaldkondades, äh, merel, õhus, maismaal, küberruumis ja kõik konflikti tasandid, poliitiline, strateegiline, operatiivne ja taktikaline tempo tõuseb ja tehili-, tehisintellekt on oluline osa kaasaegsetes konfliktides tehisintellekt mõjend-, mõjutab tä-, missioone, mis on väga kiired, kus on paarisekundiline aeg, kus keskkond on väga kompleksne, andmeid on väga palju, kontekst on keerukas, missiooni tüüp missioonid, mis ei ole inimvõimete piires, kus, kus pikaajaliselt oleksid inimkaotused ka väga suured missioonid, kus, mis on väga keerukad, kus tuleb kiiresti reageerida muutuvas kontekstis ja missioonid, kus riskid on suured võitlejatele Äh, hilisemad äh, arengud tehisin-, tehisintellektis on ka äh, tavavaldkondades leidnud kasutamise robootika, keeletöötlus ja nii edasi, nii et neid arenguid on võimalik ära kasutada ka sõjaliselt. järelevalve, luure, ohuhinnang, küberjulgeolek, luureanalüüs, command and control, haridus, koolitus, nii et tõesti neid on väga palju selleks, et tehisintellekti kasutust sõjaliselt täielikult mõista, tuleb mõista, et äh, tähtsal kohal on sensorid ja, ja masinanalüüs kõikide nende andmete osas, mida kogutakse. As it can be seen uh, on this slide, there are really an... nagu me sellelt slaidilt näeme, on võimalusi tõesti väga palju, mis muud-, muutuvad meie võimemaastikku tõusus tõuseb tõesti kõikides kaitseoperatsioonides, mõned näited. üks äh, rakendusvaldkond, äh, luure kogumine, järelevalve, analüüsimine, ohuanalüüs ja seda kõike palju korrektsemal moel. kuidas kiirendada reaktsiooniaega, otsuseprotsessi, kuidas vähendada koolitusaegu ja töökoormust sensorite operaatoritele, operatsioonilist valmisolekut võimaldab see suurendada, võimaldab äh, paremini kasutada logistikat ja investeerimine tehisintellekti äh, tähendab väiksemaid kulusid, võimaldab paremini kaitsta võitlejaid, tsiviilelanikke näiteks parandades sihitamisprotsesse. nüüd väljakutsed. neli peamist väljakutset meie jaoks. kõigepealt andmehaldus, suurandmete haldus, andmete jagamine. kaitsevaldkonnas tuleb ligi päästa väga spetsiifilistele andmetele, näiteks masinõppes on vaja Äh, suurt kogumit äh, sisulisi andmeid andmevaldkonnas, äh, andmed, kaitsevaldkonnas andmete jagamine on muidugi väljakutseks rahvusvaheliselt. meil on ka Euroopa koostöö. andmed on tundlikud infoallikad, andmeid, hulga kättesaadavus ja ligipääsetavus on väljakutseteks ja nende teemadega tuleb enne tegeleda, enne kui hakatakse andmeid, andmekogumisprotsesse kasutama. siis on vaja menetlusi selleks, et koguda neid andmeid rahvusvahelisel tasandil. ja see on väljakutse, kui me kogume andmeid erinevatest liikmesriikidest kaitsevaldkonnas näiteks, näiteks logistika, kaitsealane andmebaas ja selle kokkupanemine. siis andmete suveräänsus jääb väga oluliseks ja samuti tehnilised ja menetluslikud standardid. tsiviilvaldkonnas andmesuveräänsus on väljakutse, kuivõrd äriõigus on väga erinev erinevates äh, riikides, kus andmed asuvad. kaitsesektoris ja rääkides koostööst Äh, kuidas rakendada an-, masinõppemeetodeid ja kuidas see kokku panna geograafilise suveräänsusega. see eeldab kaasaegseid äh, lähenemisi andmearhitektuurile ja juhti, juhtimisele ja see ei ole tsiviilvaldkonnas täpselt sama. andmeid äh, tuleb hallata kogu elutsükli vältel erinevates kontekstides. andmemahud on esialgu veel üsna väikesed. masinõpe eeldab erinevaid vahendeid, andmete kogumine, harmoneerimine, mõistmine, millised andmed on olemas, kellel on nendele ligipääs, muutuste jälgi-, jälgimine ja see läbi kogu protsessi. see kõik on väljakutse. rääkides nüüd sertifitseerimisest. tehis intellekti piirab mitte ainult see, mida saab teha, aga ka see, milliseid ülesandeid usaldatakse tehisintellektile. tuleb tehnilisel tasandil kontrollida, mida süsteemid täpselt teavad, äh, tuleb kinnitada, et just see on soovitu ja sertifitseerimine, menetluse standardid järgnevad sellele. poliitikad ja regulatsioon, regulatsioon, regulatsioonid rak-, vajavad seejärel rakendamist ning seejärel inimoperaator peab kõigepealt usaldama süsteemi ja siis mõistma, mida ta süsteemiga teeb. hetkel on puudu kontrolli- ja valideerimisstandarditest, protokollidest, regulatsioonidest. ja halvemaks teeb olukorda see, et need poliitikad ja regulatsioonid on maha jäänud tehnoloogia arengust. seepära usalduse ehitamised, meetod tehisintellekti ja kasutaja vahel ongi otsustavaks äh, punktiks, mida palju arutatakse ka erinevates, erinevatel seminaridel näiteks usalduse ehitamine tuleb funktsionaalsest mõistmisest, järjepidevusest, kas süsteem reageerib järjepidevalt ning, ning see, et kas oska, kas kasutaja oskab seda süsteemi kasutada. tuleme nüüd tagasi innovatsiooni juurde ja atraktiivsuse juurde, peamiselt tsiviilvaldkonnas. katse, kaitsevaldkonnas on meil spetsiifilised tehisintellekti vahendid, äh, mudelid, simulatsioonid õiges keskkonnas. keerulisemaks teeb asja veel see, et ei ole piisavalt äh, oskustöötajaid erinevates valdkondades, nii et üks võimalusi tulevikus oleks kasu-, kohandada tsiviilsektori rakendusi vahendite kasutamisel. ehk siis ähm, avatud lähtekoodiga tarkvara ja siis äh, kaitsevaldkonna andmebaasid. ja, ja küberjulgeoleku aspektid, mida juba mainiti, on äärmiselt olulised tehisintellekti puhul. If it goes. Currently, the, the defense community is focusing on how AI could fund kuidas tehisintellekt kaitseoperatsioone võib äh, mõjutada, muud olulised aspektid siin vajavad äh, tähelepanu, äh, enne kui tehisintellekti saaks hakata laialt kasutama, seda tuleb, see tuleb interreg-, integreerida organisatsioonide toimesse on veel täiendavaid väljakutseid millele tuleb mõelda. Äh, äh, ostmisprotsess, me teame, et äh, tuleb ostuprotsesse kohandada. doktriin, doktrinaalne opera-, operatiivalane relvajõud peavad kohanema palju, paljude aspektidega. digiinfrastruktuur üks nende seas kõike seda tuleb teha, kui me tahame äh, programmidesse kaasata tehisintellekt. enne kui lõpetan rääkimise väljakutsetest, mainiksin ka õiguslikke ja eetilisi aspekte, kuigi teised kõnelejad süvenevad põhjalikumalt sellesse teemasse. Euroopa Liidu positsioon on meile teada autonoomsete relvade osas õi-, rahvusvaheline õigus, inimõigused, inim-, otsused, aruandekohustus on olulised põhimõtted ja seda on Euroopa Liit alati rõhutanud. sellest on kõnelenud ka Euroopa Parlament septembris eelmisel aastal, esinen, nagu te mainisite, see peegeldub ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis automaatsete, autonoomsete relvasüsteemide osas, mis võeti vastu septembris eelmisel aastal. meie seisukoht on see, et eetika on väga oluline murrangulise tehnoloogia puhul. on vaja ka kodanikuühiskonna suuremat kaasatust väärtuste osas, mida, mis peavad kehtima tehisintellekti puhul. meie vastupanupõimet kõikidel tasanditel tuleb tugevdada relvajõududes, tööstussektoris, kodanikuühiskonnas kohalikud ökosüsteemid äh, on vajalikud ka sõjalises valdkonnas. seda tuleb arves, seda arvestatakse ka EDA kõikides töövaldkondades, äh, võimearengu valdkonnas, strateegiliste uuringute valdkonnas, strateegiliste tegevuste osas me töötame ka välja oma äh, definitsioone, taksonoomiat, sõnastikku, mis tuginevad olemasolevatel. Need saavad suuniseks äh, kaitseagentuuri ja liikmesriikide suhetes ja seoses äh, võimearendustegevustega. As we said, AI is uh, already a reality Euroopa Kaitseagentuur töötab alates aastast kaks tuhat kuusteist, on meil, on meil olnud juba kolmkümmend kaks tehisintellekti projekti, millega oleme tegelenud töörühmades, meil on kaks, meil on kaksteist projekti, on terve, on kaksteist projekti, mis on rahastatud EDA tegevuseelarvest. Need erinevad tegevused ja uurimused, mida on tehtud, uurime nende valguses liikmesriikide strateegiaid. EDA äh, on välja töötamas äh, tehisintellekti tegevuskava. see teg-, seda tegevuskava tutvustame järgmise aasta alguses ehk siis veebruaris meie juhtivnõukogule. Äh, seminaridest üks näide optroonika, radarid, elektrooniline sõjapidamine, sellised seminarid on toimunud äh, äh,, prognoosi töörühm, töötuba ja ka, ja ka keeletöötlus. lõpetuseks tehisintellekt, äh, selle kasu-, seda saab kasutada potentsiaalselt kõikidest konfliktivaldkondadest. see, sellest saab järjest olulisem osa tänastes sõjalistes operatsioonides. kaitsevaldkonnas tehisintellekti kasutamisel on oluline rõhutada, et äh, see puudutab kõiki erinevaid sektoreid ja et seda täielikult ära kasutada, peab tehisintellekt olema kaasatud kõikvõimalikesse protsesside äh, lisandväärtust äh, saame anda Euroopa Liidu tasandil, seega EDA lähe, jätkab oma struktuurset lahe, lähenemist ja on valmis toetama liikmesriike. suur tänu. ja kindlasti hea meelega vastame küsimustele.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 suur aitäh, suur aitäh tulemast, mina olen Maike Verbruggen, töötan Brüsseli ülikoolis, tegelen tehisintellekti teemaga. ja räägin eelkõige autonoomsetest surmavatest relvasüsteemidest, räägin, miks on need problemaatilised, millised, mida tehakse praegu regulatiivses valdkonnas ja lõpetan siis ka soovitustega Euroopa Parlamendile kõigepealt, äh, mis äh, need äh, relvasüsteemid on. tegelikult ühtset definitsiooni ei ole ja peabki rääkima kõigepealt sellest, et mis on problemaatiline, me ei räägi tegelikult sellega, et asendada inimesed robotitega, me ei räägi Terminaatorist ega robotite ülestõusust, me räägime sellest, et tehisintellekti rääkida rohkem näiteks sihtmärgi avastamisest, tuvastamisest ja nii edasi. tehisintellekt saab siin mängida väga erinevaid rolle. näiteks äh, kui soovitakse mm, äh, tuvastada mingisugust äh, konkreetset tanki, siis saab tehisintellekt tuvastada teatava kujuga ähm, sõidukeid lahinguväljal kasutatakse siin ka infrapunatehnoloogiat. ja siis on võimalik ka näiteks, et süsteem ütleb, mille on ähm, sõjaväelane tuvastanud. nüüd äh, neid kasutusi on väga mitmeid ja nüüd tulebki tuvastada need problemaatilised ja mitteproblemaatilised aspektid. Äh, mitmed riigid on nõus, et kui oleks täiesti autonoomsed relvasüsteemid, siis ei oleks see hea, ilma et need toimiksid siis mingisuguse inimese järelevalveta. nii et mis on kontroll, mida peavad kontrollima inimesed ja mida saab siis teha tehisintellekt? näiteks kas me räägime siin ainult ründesüsteemidest või ka kaitsesüsteemidest? õhuturbesüsteeme äh, on äh, kasutatud äh, juba aastakümneid ja nüüd teiselt poolt siis automaatsed funktsioonid, mis on midagi teistsugust kui autonoomsed funktsioonid, mis on kaugele arenenumad. ja autonoomsus oleneb väga olukorrast mõned mõtlevad, et tegemist on selliste futuristlike relvadega, aga mõned võtavad siia äh, relvasüsteemide sisse ka näiteks ähm, raketid või muud tavarelvad. nii et kas problemaatiline on see, et kui süsteem ründab sihtmärki või siis kas ka see, kui süsteem lihtsalt soovitab seda rünnakut ja inimene otsustab? nii et kui süsteem ainult soovitab, siis inimene peab ise selle hinnangu andma, nii et ta peab otsustama, et kas see on seaduslik, kas see on soovitav ja nii edasi. inimesed enamasti kas ähm, usaldavad liialt vähe või liialt palju masinaid ja inimaju on laisk, nii et võib siis juhtuda, et inimene lihtsalt läheb sellega kaasa, mida masin soovitab. ja ei ole ka nõusolekut selles osas et kas reguleerida tuleks neid relvi endid või siis seda, kuidas konkreetset relva mingis olukorras kasutada. nii et kas äh, ja kuidas seda regulatiivtegevust siis teha. nii et miks see autonoomsus on siis äh, problemaatiline siin on äh, nii ähm, seadusandlikke kui ka eetilisi probleeme, nii et kõigepealt äh, seadusandlikust aspektist, ehk siis kas äh, seda tüüpi relv peab kinni rahvusvahelisest humanitaarõigusest. sõjaolukorras on sõjaväelastel kohustus pidada sellest kinni, nende käed on seotud ja kõige olulisemad kohustused on see, et nad peavad eristama sõjaväelisi, sõjaväelasi tsiviilelanikest ja peavad ähm, määratlema, kas ähm, see rünnak on sõjaliselt vajalik ning kas see on seaduslikult ka lubatud. nii et see tähendab seda, et enne kui rünnak toime pannakse, tuleb anda hinnang selle legaalsusele. kui nüüd aga me räägime nendest relvasüsteemidest, siis sellist äh, hinnangut äh, ei antaks nii et vaatame, kuidas see kõik siis praegu toimib. nii et kui nüüd rünnak või kui rakett on välja tulistatud või droon, siis tegelikult nüüd ühesõnaga saab tuvastada selle sihtmärgi, aga võib juhtuda, et selle sihtmärgi ümber on tsiviilelanikke näiteks, nii et see teeks tegelikult selle rünnaku ebaseaduslikuks. nüüd võib juhtuda, et lõppkokkuvõttes inimese vastutus väheneb rünnaku üle nii et mis saab siis, kes vastutab, kui näiteks relv ise vajus sihtmärgi välja või siis tekivad siin mitmesugused teised probleemid tehisintellektiga. nii et kas ähm, vastutav on see inimene, kes töötab välja selle algoritmi või vastutab äh, konkreetne ohvitser või siis äh, ei ole keegi üldse vastutav? tegelikult on äh, olemas juba rahvusvaheline humanitaarõigus ja Ehm, tegelikult ei peaks mingisugust lisaseadusandlust selle kohta olema tarvis. nüüd edasi eetika küsimus. ühelt poolt jah, võib öelda, et seadused on emotsioonitud ja ehm, või seda, et emotsioonitud on nad relvad, nii et seega nad ei paneks toime ka sõjakuritegusid. ja tegelikult on ehm, relvad ka täpsemad kui inimesed ja äh, võib-olla siis tulevikus saavad, on nad võimelised arvestama ka humanitaarõigusega. ja lõppkokkuvõttes on ju kohustus äh, riigil kaitsta oma äh, sõjaväelasi, nii et siis igal riigil peaks olema kohustus ka neid relvi välja töötada, kui see võimaldab kaitsta nende äh, sõjaväge. nii et kas on lõppkokkuvõttes täiesti vale see, kui masin otsustab elu ja surma üle nii et kellele jääb siis moraalne vastutus rünnaku tagajärgede eest? ja lõppkokkuvõttes võib tun-, äh, juhtuda ka, et äh, kaovad olulised ähm, inimlikud väärtused, nagu näiteks vaprus või armulikkus. ja väidetakse ka seda, et sõjakuritegud, kuriteod tegelikult ei ole mitte äh, kirehoos äh, toime pandud, vaid ikkagi täiesti strateegilised. nii et nii ehk naa äh, ei hoiaks ka selliste relvade kasutamine selliseid õudusi ära. edasi, selliseid relvi kasutades me emotsionaalselt äh, eemaldume tegelikult sõjategevusest ja kui autonoomsus äh, tegelikult äh, tähendab, et on vähem ohvreid, siis lõppkokkuvõttes võib-olla minnakse sõtta kergekäelisemalt ja eh, võib juhtuda ka, et konfliktid eskaleeruvad. kui relvad tegelikult vastavad, reageerivad täiesti autonoomselt, ehk siis enne, kui inimene suudaks reageerida ja kuidas suhtlevad omavahel need süsteemid, eriti kui need on välja töötatud täiesti erinevates riikides. nii et ähm, need relvasüsteemid äh, otsus, teevad otsuseid hoopis teistmoodi kui inimesed ja teinekord ei olegi võimalik nagu selle otsuse jada äh, tuvastada ja nad ei käitu alati nii, nagu me eeldame. lõppkokkuvõttes äh, võib juhtuda, et tekib destabiliseeruv võidurelvastumine ja nende murede tõttu on Äh, autonoomseid relvasüsteeme ka nüüd avalikkuse arutatud, äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on, loodi ka Campaign to Stop Killer Robots ehk siis see peamine vabaühendus, kes nende vastu võitleb. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal al-, aastast alates on ähm, seda teemat arutatud ka ÜRO äh, relvakonventsiooni raames. nüüd meil on mitu erinevat varianti, esiteks jätkata ametlike läbirääkimistega. hetkel arutavad seda teemat ähm, riikide eksperdid, siis edasi oleks võimalik otsustada, et relva üle teostab kontrolli alati ikkagi inimene. nii et inimesed mitte ainult ei vajuta nupule, kui see nupp äh, vilgub vaid tuleb ka kokku leppida seda, et mida see sisuline inimesepoolne kontroll siis tegelikult tähendab. teine võimalus oleks veel näiteks poliitiline deklaratsioon, mis ei oleks küll ähm, juriidiliselt siduv, aga siiski saaks lihtsalt öelda, et me ei kasuta seda tüüpi relvi. ja siis võimalik näiteks äh, mitte võtta vastu mingeid uusi ähm, õigusakte, vaid lihtsalt ähm, paremini tagada olemasolevate rakendamine teatavate tavarelvade konventsioon nii raames otsustati äh, seda konventsiooni raames tööd äh, jätkata veel ainult kaks aastat. The lack of consensus is the result of several factors. nii et äh, siin on mitmed erinevad faktorid nüüd äh, me peame kokku leppima, et milles probleem üldse seisneb. väga erinevalt äh, defineeritakse äh, autonoomsust ja ka selle problemaatilisust. ja tegelikult ka praktikas ei kasutata seda autonoomsust täpselt samamoodi. nii et millal on milline, mingisugune funktsioon autonoomne ja inimese kontrolli enam ei ole, nii et millal on veel see inimese sekkumine üldse sisuline? nii et tegemist on väga häguste äh, mõistetega praktikas. ja tihtipeale ei soovi riigid ka mingisugust äh, ametlikku poliitikat veel määrata, sest nad ei tea, mis tulevikus juhtuma hakkab ja osalt ka sellepärast, et siseriiklikud arutelud üldse äh, käivad selle teema ümber loomulikult äh, on riike, kes ei soovi äh, keelata neid riike, eriti need riigid, kes on juba teadus- ja arendustegevusse väga palju äh, investeerinud. või siis nad soovivad vähemasti jätta endale võimaluse tulevikus neid relvi välja arendada, eriti kui teised riigid seda nii ehk naa teevad. ja nüüd me mainisime juba näiteks goalkeeper'it, nii et äh, siin on juba olemasolevad relvasüsteemid, mis selle alla käib. ja nüüd osad ka väidavad, et tehisintellekt areneb nii ehk naa nii kiiresti, et mingisugust kontrolli teostada ei ole siin võimalik, sest et äh, see on ikkagi ju äh, tarkvara, mitte riistvara. nii et kontrolli teostada on keerulisem. ja võib ka juhtuda, et see kõik levib nii ehk naa tsiviilmaailmas nüüd äh, keeld kui selline, siin on olulised just lõunapoolkera riigid. mitmed äh, riigid ei ole näiteks konventsiooni äh, kuulumise tasusid maksnud juba aastaid. nii et siin on mitmeid asju, mida saab teha Euroopa Liit esiteks äh, sisulisema arutelu Euroopa Liidus, äh, ÜRO-s ning äh, samuti ka siseriiklikult. nüüd enamasti jäädakse väga üldsõnaliseks. küll aga võiks arutada täpsemalt konkreetseid relvi ja arutada ka seda, et millised probleemid nendega kaasnevad, miks me leiame, et üks või teine relv on problemaatiline ja mismoodi eri, mis, mil moel erinevad need olemasolevatest relvadest. nii et autonoomsete surmavate relvasüsteemide puhul on äh, tõeline segadus, äh, muuhulgas ka kontseptuaalne, nii et kindlasti tuleb suurendada mõistmist nii avalikus kui erasektoris selle teema osas ja ka Äh, aidata jõuda konsensusele liikmesriikide vahel, nii et Euroopa Liit võiks olla siin teenäitajaks, Euroopa Parlament on äh, näiteks äh, näiteks on Euroopa Liidus olemas juba Euroopa kaitsetööstuse arenguprogramm, lisaks läbipaistvus näiteks eetiliste küsimuste osas siin protsessis oleks väga tervitatav. ja eriti näiteks, kuidas praktikas viiakse läbi just juriidilist selliste relvade läbivaatamist, nii et suur aitäh teile, olen valmis val-, valmis vastama kõikidele küsimustele. Merci, madame Tadeu. suur aitäh suur tänu, suur tänu ka parlamendi liikmetele. Should be some slides that there are uh.... mul on siin mõned slaidid. vahel võib jääda teil tunne, et tahate siit välja joosta, aga ma üritan seda ettekannet võimalikult valulikult eh, esitleda. ma arvan, et ma kohe alguses peaksin üritama tehisintellekti defineerida siin on väga palju erinevaid võimalusi vastavalt tehnoloogiale. mis asi tehisintellekt siis on? ja eelmisel aastal avaldatud uuringus me ütlesime, et tegemist on interaktiivse, autonoomse, iseõppiva süsteemiga, mis saab läbi viia ülesanded, mis muidu nõuab eh, inimintellekti nende süsteemide edukaks käivitamiseks tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, milline see intellekt on. tal ei ole mitte mingeid inimemotsioone, tundeid, äh, see, mis teeb meid inimlikuks, ta lihtsalt viib läbi ülesande, ta imiteerib inimeste käitumist. nii et äh, kõik see, mida mu kolleeg enne mainis, superintellekti ja nii edasi, see kõik öö, äh, kõlab võib-olla hästi, aga teadusuuringute puhul öö, äh, ta ennast ei tõesta. veel üks aspekt, mis on tähtis, nimelt kuidas tehisintellekt on üles ehitatud, tegemist on interaktiivse, autonoomse, iseõppiva süsteemiga ja see on see, kust tulenevad ka kõik need eetilised äh, probleemid siin on terve rida komistuskivisid. tehisintellektiga ma mainiksin nendest mõndasid. inimvead, inimvastutuse, inimkontrolli vähendamine, inimoskuste vähendamine ja kui sa keskendud ka siin julgeolekule, siis tegelikult võib olukord kontrolli alt väljuda, kontrollida pole seda võimalik kõigepealt siis kontrollist. tehisintellekti rakendamise puhul on tegemist nii-öelda musta kastiga, tegemist on süsteemidega, kus me saame anda sisendi, me teame, milline on süsteem, kuidas ta on üles ehitatud, aga me ei tea, milline on tulemus ja me ei saa seda tulemust ka selgitada. nii et me siin räägime nii Eh, meditsiinidiagnoosidest, julgeolekusüsteemidest, ilma et me saaks kontrollida, milline on nende süsteemide tegevuse tulemus ja see on minu jaoks problemaatiline veel üks risk on see, et eh, tehisintellekt on küll mingil määral inimlik, ja, aga samal ajal on väga äh, suur viga, mida tehakse, et arvestatakse, et seda on võimalik reguleerida. me peame siiski selgeks tegema, et inimesed vastutavad oma tegevuse eest, vastupidiselt äh, tehisintellekti süsteemidele. teiseks, oskused, räägitakse väga palju tööturust, elukutsetest, aga kui me kasutame äh, tehisintellekti näiteks küberjulgeoleku tagamiseks, siis kuidas me saame tagada seda, et on võimalik identifitseerida rünnakut ja selle eest vastutada. kuidas me teame ka näiteks, et tehisintellekt ei saanud oma süsteemiga hakka, ülesandega hakkama, kuidas me teame, millal ta ei toimi ja kuidas me teame, et süsteemi rünnatakse nii et need on põhilised probleemid. see on siin nüüd natukene vana pilt, siin näete kuva tõmmist dünaamilisest äh, kaardist aastal kaks tuhat kolmteist, kus on näha, et üle nelja tuhande küberrünnaku, mida tehakse ühe minuti jooksul, see oli kaks tuhat neliteist aasta ja nii. praegu ma arvan, et Äh, olukord on paranenud. maailma Majandusfoorum ütles, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli üks suuremaid ohtusid just äh, küberrünnak ja Gebalt on öelnud, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, kokku äh, identifitseeriti neli koma viis miljardit äh, rünnakut, peaaegu kaks korda nii palju kui aastal kaks tuhat seitseteist ja Microsoft enda uuringust näitas, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kuuskümmend protsenti rünnakutest olid lühikesed, kestsid vähem kui tunni ja seal kasutati uust erinevat pahavara. mis on äh, dünaamika kogu nende rünnakute taga? kui me räägime mittegeneetilistest küberrünnakutest, rünnakutest, kus kedagi ei tapeta, midagi ei lõhuta, aga nad toimuvad küberruumis, siis nende läbiviimine on päris lihtne. sa võid, see on odav, sa võid jääda on äh, anonüümseks, sind ei saada suure tõenäosusega kätte ja sa oled ka suure tõenäosusega edukas. nii et tegemist on nii-öelda äh, keskkonnaga, kus on võimalik rünnakutele vastata ehk et sa ründad, sa ei pruugi olla eh, edukas, aga sa üritad kogu aeg ja vaatad, kas sa leiad siis nii-öelda kaitsetaras augu. ja see tähendab seda, et tegelikult küberruum on üha rohkem relvastatud, et meil on üha rohkem ründavaid süsteeme ja kaitsvaid süsteeme, et tegemist on siin nii-öelda nõiaringiga, mis päris kiiresti siin pöörleb ja kui vaadata siin riikidevahelisi küberkonflikte, siis äh, seal on see nõiaringi pöördumine väga kiire. ja tehisintellekt mängib siin väga suurt rolli, sest äh, tehisintellektiga on võimalik äh, küberturvet väga kiiresti ja palju parandada. see on see, mida me õppisime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis on siin tehisintellekti süsteemid, eh, mis eh, mängisid nende sõjamängu ja nad eh, päris kiiresti olid võimelised rünnakutele vastama ja aru saama, kuidas toimivad teised süsteemid ja kuidas neid rünnata ja USA kavatseb veel kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus sarnast süsteemi kasutama hakata, nii et lähitulevikus kui me räägime nüüd äh, küberjulgeolekust ja tehisintellektist, äh, siis siin on kolm valdkonda, kus saab sellest kasu olla. ehk muuta süsteemi vastupidavamaks, äh, kuidas on võimalik koodides erinevaid probleeme leida, et kui vastupidav on süsteem ja kui palju teistmoodi süsteem käitub kui see, mida me talt eeldame rünnaku korral, samamoodi kuidas süsteem vastab rünnakule nii et tõesti äh, tehisintellekt saab äh, ka siis äh, vastata rünnakule ja samamoodi siis süsteemi vastupidavus, et kui teda rünnatakse, kui pikalt ta vastu peab ja tihti võib minna suisa kuid selleks, et identifitseerida rünnakut, seda siis inimeste puhul, aga tehisintellekt teeb seda kiiresti tundide jooksul, nii et kui inimesed vastutavad, siis läheb kuid, kui süsteem, siis kõigest paar näda-, äh, paar tundi. just sellepärast on meil siin terve rida algatusi nagu USA seadusandlus, Euroopa Komisjoni küberjulgeoleku akt, siis komisjoni juhised tehisintellekti jaoks ja samamoodi ka on välja töötatud siis rahvusvahelised standardid tehisintellekti kasutamiseks küberjulgeolekus kõik need lähenemised tegelikult lähtuvad sellest, et me peaksime usaldama tehisintellekti. ja see on siin selline kahe teraga mõõk, me tahame usaldada, sest usaldus aitab toetada innovatsiooni ja novaatorlikke lähenemisi, aga öö, äh, usaldus on väga keeruline kontseptsioon. see tähendab seda, et sa võid anda kontrolli kellelegi teisele nii et sa annad siis äh, õigused üle ilma, et sa kontrolliks, sest sa arvad, et sa võid usaldada süsteemi ja usaldust on võimalik mõõta siis selle kaudu, kas sa suudad ette ennustada, äh, mis toimub. Äh, Alice Imetemaal uskus sellesse alati, kui ta näiteks piima ostis ja teine et mis saab siis, kui usaldatav käitub teistmoodi. ja me saame väga hästi tehisintellekti puhul küll riske hinnata, aga me ei saa ette kujutada, kuidas süsteem toimib. tegemist on musta kastiga, nagu ma alguses ütlesin. tehisintellekti süsteemid on haavatavad, nõrgad, õrnad. siin on terve rida võimalusi seda mõjutada, sa võid natukene andmeid nii-öelda mürgitada, muuta, võid valesid andmeid süsteeme, sööt-, süsteemi sööta ja süsteem käitub täiesti teistmoodi. sa võid natukene ka erinevaid äh, mudeleid muuda ja äkitselt tehisintellekt äh, arvab, et äh, relva asemel on hoopis kilpkonn äh, siis on igasugused tagauksed ja kui tagauksed on sisse viidud, siis jällegi süsteem äh, Äh, käitub teistmoodi, et nii-öelda stopp-märgist saab hoopis kiiruspiirangu märgid. Äh, ja sellised rünnakud on problemaatilised sellepärast, et nad öö, äh, mõjutavad ohtusid. varasemad rünnakud olid sellised, kus üritati lõhkuda süsteemi või sealt andmeid äh, välja õngitseda, aga nüüd uute rünnakutega üritatakse saada kontrollisüsteemide üle, et sul võib olla korralik süsteem, mis reguleerib juurdepääsu mingile hoonele, aga siis tagaukse kaudu on võimalik süsteemi mõjutada äh, nii, et sisse saaks inimene, keda tavaliselt sisse ei lubataks. nii et kui me räägime sellest, eh, kuidas tehisintellekt on üles ehitatud, siis tema äh, Ehm, vastupidavus sõltub väga paljudest äh, erinevatest teguritest. nagu ma just näitasin, tehisintellekti on võimalik äh, ületada või petta, et on võimalik äh, ka näiteks asjade võrkvärgiga seda nii-öelda lahinguvälja muuta ja äh, Äh, süsteem käitub täiesti teistmoodi, sest teda on petetud. tegemist on mustade kastidega, on väga raske aru saada, äh, mis valesti läks ja mis oli selle vea taga kas süsteem Äh, käitus nii, nagu ta käitus oma ülesehituse pärast või sellepärast, et, et sisse on viidud mingi tagauks. nii et kui me räägime siin sellest vastupidavusest, siis me räägime tegelikult äh, sellest, äh, kui palju muudab süsteem oma käitumist, kui sisse söödetakse paha vara, valesid andmeid ja nii edasi nii et tehisintellekti puhul võimalikku äh, nii-öelda mürgiste andmete kogus võib olla tõesti väga-väga minimaalne, mis mingist tõesti pikslite tasandist räägime siin, aga see paneb süsteemi muutma oma käitumist. ja me ei suuda seda ohtu vältida ja kui me ei saa Äh, tehisintellekti toetada, siis me ei saa teda ka kasutada, eriti kui meie ülesanne on küberjulgeoleku äh, tagamine, sest äh, süsteem võib muutuda ohtlikuks meie endi vastu. ma ei ole pessimistlik filosoof, sellepärast on mul teile ka välja pakkuda lahendus. kõigepealt on väga tähtis leevendada riski tehisintellektidele toetuvate süsteemide kasutamisel julgeolekus. kõigepealt majasisesed süsteemid. suurem osa süsteemidest tänapäeval on ostetud internetis, sa saad osta andmed, mudeli ja neid siis omavahel ühendada. aga see on väga lihtne süsteem mõjutamiseks väljaspoolt, just sellepärast on väga tähtis, et kriitilise riikliku infrasüsteemi kaitsmisel tuleb meil standardeid äh, tõsta ja väga tähtis on, et ettevõtted saaksid ise ja ainuüksi andmeid kontrollida. teiseks äh, äh nii-öelda tagasisidest äh, tulenevad tulemused tuleb panna kaks tehisintellekti süsteemi omavahel võitlema kui hakatakse riiklikke julgeolekusüsteeme üles ehitama, sest äh, selle menetluse kaudu on meil võimalik muuta siis süsteemi ka rünnakutele vastupidavamaks. ning lõpetuseks äh, peaksime paika panema ka standardid äh, selle kohta, kuidas neid süsteeme kontrollida kloonide kaudu, mitte kaksikute kaudu, vaid kloonide kaudu. et äh, kui üks süsteem käitub imelikult, äh, siis on võimalik kontrollida, miks. ja alguses ma ütlesin, et äh, tegemist on interaktiivse, autonoomse ja iseõppiva süsteemiga, mida kasutatakse üha rohkem. me ei saa kontrollida seda, kas süsteem äh, käitub kohe protsessi alguses meie ootustele ja süsteem õpib pidevalt, seega alguses ta seda ei tee, aga me peame pidevalt kontrollima, kuidas ta seda teeb, sest riskid on suured ja mängus on palju. ja väga tähtis oleks siin usaldusväärsusele panustamine ja väga tähtis on usaldusväärsuselt edasi minna usaldatavale süsteemile. me teame, et me tehisintellekti kasutada, kui ta on usaldusväärne, aga me peame samas säilitama ka kontrolli selle süsteemi üle. see on see, millega ma tegelen Oxfordis ja suur tänu teile tähelepanu eest. Merci um.... suur aitäh avan nüüd arutelu, kõigepealt Kris Peters Rahvapartei nimel. aitäh, proua esinaine. tõesti avaldan tunnustust kolmele kõnelejale. Äh, minu jaoks on täiesti selge, et arutelu tehilentrite teemal on väga tähtis, väga keerukas arutelu. täna me seda kindlasti ei lõpeta. Äh, arutada on meil jäänud palju ka tulevikus aga millised oleksid soovitused, järeldused, neid oli, kuulsime päris huvitavaid ja mina saan nii aru, et uus äh, volinik Didier Reinders ja volinik Vestager, neil on nüüd sada päeva alates esimesest detsembrist selleks, et äh, teha oma ettepanek õigusraamistiku osas, mis puudutaks tehisintellekti tsiviilkasutuses ja ma olen aru saanud, et, et nad üritavad. ma loodan, et ma usun, et nad nii ka teevad. Nende kava on äh, horisontaalsete teemadega tegeleda nagu läbipaistvus ja teiseks äh, sektoripõhised lähenemised välja töötada liikuvus, tervishoid ja nii edasi. ja minu küsimus on järgmine, need on nüüd tsiviilaspektid. kuid meie rääkisime kaitsevaldkonnast siin ja tehisintellektist. see on keerukam, ma arvan, äh, siin äh, üldist lähenemist ja õigusraamistikku välja töötada. ja minu küsimus on, kas ei oleks võimalik kõigepealt üles ehitada õigusraamistik tsiviilvaldkonnas Euroopa tasandil ja, ja siis näeme siis ära, mida need kaks volinikku ja teised volinikud lauale panevad. ja järgmiseks võiks alles mõelda, mida teha kaitsevaldkonnas. see, ma usun, on, siin on keerulisem välja töötada õigusraamistikku ÜRO tasandil või kus iganes. Euroopa Liiduna jah, meil on ju Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa, ma arvan, et saab olema väga raske äh, saavutada üldist kokkulepet äh, relvastuse piiramise osas näiteks tehisintellekti vallas. aga kas see poleks õige lahendus, et kõigepealt tsiviillahendused ja siis peame mõtlema, mis, mida saame teha sektorite tasandil ja siis ja kaitsevaldkonnas eraldi ja et siis mõelda, millisel tasandil jätkame üldse arutelusid edaspidi. Merci. aitäh. härra Grossli. Thank you uh,. <clears throat> First of all, thank you for the. aitäh kõigepealt, suur aitäh huvitavate sõnavõttude eest. küsimusi ja kommentaare on mul päris mitu. kas võiks olla meil rahvusvaheline tehisintellekti reguleerimine ajal, kui meil on stardijärku lepinguga probleemid, NF-iga probleemid, elame ajastul, kus kõik relvapiirangu lepingud ju hakkavad lagunema. kas, kuidas te kujutleksite sellist rahvusvahelist lepet tehisintellekti osas? ja mul on jäänud mulje, et tehisintellekt justkui on midagi kaugel asuvad, kui tegelikult seda ju ka juba kasutatakse äh, erinevatelt äh, lahingupaikadest Süürias me juba teame, et äh, roboteid mehitamata sõidukeid juba kasutatakse, et maailma erinevad relvajõud juba kasutavad seda, see ei olegi enam mingi filosoofiline küsimus, see on juba täiesti reaalsus. ja ainus küsimus, mis tegelikult on, on, et millisel määral me lubame äh, tehisintellektil jõuda viimasele tasandile, mis on sihtmärgi hävitamine, sest tegelikult sihtmärgi tuvastamine on juba tehtud ja viimane samm on nüüd, et kes see nüüd siis, et kas siis keegi vajutab nupule või ei tule või seda nuppu, millele vajutatakse selleks, et sihtmärk hävitada. aga see on see tänane reaalsus ja tehisintellekt paljudes äh, sõjavägedes Venemaal, Ameerika Ühendriikides, Hiinas. Äh, see on avalikult teada, et sellised relvasüsteemid on juba kasutuses. Merci, madame Demirel. aitäh, proua Demirel. ja, aitäh, proua esimees, mina tahtsin lihtsalt öelda, et kui me räägime tehisintellektist, siis äh, räägime me ka autonoomsetest relvasüsteemidest ja Euroopa Liit siiamaani ka ei ole välistanud autonoomsete relvasüsteemide kasutamist. ja tõesti, siin äh, ettekandes öeldi ka, et meil on vaja eetilisi ja kindlaid algoritme, kuid ma tõesti kahtlen selles, kas meil on võimalik luua eetilised algoritmid eetiliste süsteemide väljatöötamiseks, sest eetiline mõjutab meie tundeid ja ratsionaalsust. nii et kui me nüüd räägime nüüd sellest, et äh, mingi süsteem hakkab lihtsalt inimeste pihta tulistama, siis see tähendab seda, et mingeid emotsioone mängus olla ei saa ja just sellepärast autonoomsete relvasüsteemide valdkond Teie tõite siin ka poolautonoomsed relvasüsteemid välja, kus inimene on ka kaasatud. minu arvates ei ole sellised süsteemid vastuvõetavad ja just sellepärast meie kaasotsustajatena äh, muretseme siin palju ja meie keelaksime need süsteemid ära. meie leiame, et Euroopa Liit peaks välistama selliste süsteemide kasutamise ja mina läheksin isegi kaugemale ja nõuaksin, et äh, automaatsed süsteemid kaotatakse ära täpselt samamoodi nagu ka tuumarelvad. Merci, monsieur Damija. aitäh, härra Damija. Thank you um,. I, I... aitäh. ma arvasin, et viimane kõneleja, proua Tadeo, tuli järeldusele, mis oli väga õige. ei saa usaldada neid süsteeme, nad ei ole usaldusväärsed. kui nad on usaldusväärsed, siis on head, aga ka, et kuidas, definitsioonis on küsimus, kas trustworthy või reliable. ma tooksin teile äh, näite, elektriauto Tesla. see võib olla automaatne, äh, kasutab GPS-i ja seni, kui inimene on kohal ja näeb, mis toimub, on kõik hästi ja kui aja jooksul, kui sellega lõpuks ära harjutakse, siis see kõik äh, muutub. ja olen ka nõus, et äh, kaitsevaldkond vajab äh, põhjalikumat analüüsimist kui tsiviilkasutused te tehisintellekti osas, aitäh. Merci uh,. Je... aitäh, ka mul endal on paar küsimust. ja teised kolleegid ka puudutasid neid teemasid juba kõigepealt tahaksin täpselt aru saada tehisintellekti kasutustasandist, eriti kui me räägime automaatsetest äh, relvasüsteemidest, letaalsetest relvadest, selliste riikide puhul nagu Venemaa ja Hiina, võib-olla Põhja-Korea. kas siin me, meil on tegemist hüpoteesidega või faktidega? tahaksin ka kuulda, mida arvate küsimusest, mil määral letaalsed autonoomsed relvasüsteemid äh, täna või lähitulevikus võiksid sattuda mitteriiklike osapoolte kätte. ja kas meie jõud välisoperatsioonidel, Euroopa Liidu missioonid näiteks, äh, mis, mis on oht, et need võiksid, et nad võiksid selliste tegijatega kokku puutuda? ja ka üks uustulnuka küsimus veel. mis võiks olla hinnabarjäär selliste autonoomsete relvasüsteemide puhul? kas äh, meil on siis rikaste sõjad ja vaeste sõjad või äh, nagu digivaldkonnas sageli, äh, nende levik, tehisintellekti levik toob kaasa selle, et, et, et väga paljud pääsevad ligi sellele tehnoloogiale, just riigivälised tegi-, osapooled. praeguses kontekstis kõik äh, äh mitmepoolsed jõupingutused äh, relvastuskontrolli äh, vallas on äh, ohus, neid, nendesse ei võet-, neid ei võeta tõsiselt teatud riikide poolt millised võimalused meil siis on, et käimasolevad kõnelused ÜRO-s edasi liiguksid ja millised on mitte Euroopa osaliste seisukohad? Maybe I will start on a few. võib-olla võtan mõned teemad, mitte kõiki just. küsiti, et äh, kas peaks ootama enne kui, et enne kui me aru saame, saame, kuidas tsiviilolukorra valdkonnas see toimib või siis ja hiljem kaitsevaldkonnas, ma arvan, et seda tuleks teha paralleelselt. on selge, et meil ei ole aega oodata kaitsevaldkonnas, kuid mõned aspektid on tõesti erinevad. ja see, mis on mõeldud äh, tarbijakaitse, kodanike kaitse osas, seda tuleb vaadelda tähelepanelikult, et see ei mõjutaks äh, äh, kaitsevaldkonda, mõtlema peame eraelu kaitsele, kuid see võib-olla ei, ei vaja täielikku rakendamist kaitsevaldkonnas, mõtleme, kindlasti peab selle peale mõtlema. mis annaks äh, lisandväärtust Euroopa tasandil, arvan ma, et oleks raamistiks, mis võimaldaks lahendusi testida kaitsevaldkonnas. et teadusuuringute tasandil me vähemalt teaksime, mida algoritmid teevad ja siis liiguksime soovitud suunas, ehk siis, et saada kontroll süsteemide üle, teada, mida nad teevad, liikuda selle usaldusväärsuse, trustworthiness või real-, reliability suunas, mida defineerida on pisut keeruline. mis puudutab äh, täisautonoomseid süsteeme ja tehisintellekti kasutust, ma arvan, et see piir mõlemal Koreal on täisautomaatsed süsteemid, et inimesed piiri ei ületaks. ja viimane vastus minu poolt. tehisintellekt, eriti tarkvara osas, digitehnol-, on digitehnoloogia, jah, see tõepoolest on selline hinda alandav mõju. kaitsevaldkond on olnud äh, riistvarale keskendunud traditsiooniliselt, kuid tarkvara osas tõesti hinnad ühtlustuvad ja riigivälised osapooled kindlasti kasutavad ka olemasolevat tsiviiltehnoloogiat ja see äh, teeb ka keeruliseks tehisintellekti reguleerimise. kindlasti tuleb seda arvestada ka kaitsevaldkonnas, see on täitsa kindel. Right, thank you for your questions. aitäh küsimuste eest. ma paljud, olen äh, teiste kõnelejatega nõus et äh, autonoomsed äh, relvasüsteemid on juba olemas. on, äh, on laskemoon ja on relvad, mis heidetakse õhku, õhutõrje on mobiilsed raketi heitjad, mis, sellised süsteemid on kõik olemas. on suuri erinevusi süsteemides, mida välja töötatakse. Äh, mõned on lihtsad, mõned on väga rafineeritud. Äh, ja nende äh, toi-, toimimistase on ka erinev. oleks viga pimedalt rääkida ainult äh, letaalsetest autonoomsetest relvadest, kus inimene langetab lõpliku otsuse. sest asi on palju äh, segasem. inimese, me räägime alles viimasest etapist inimese puhul, siis me ei näe seda laiemat pilti meil peaks olema üldisem arutelu inimese rolli üle sihtmärkide valikul. lihtsamad süsteemid, droonid, äh, lõhkekehad, need võivad tõesti liikuda riigivälistele osapooltele. sõjalised suuremad süsteemid, mis on usaldusväärsed, äh, mis tuginevad äh, konkreetsetel andmetel, mitte suurandmetel inter- või internetist leitud andmetel need kindlasti, nend-, neid ei suuda ilmselt sellised rühmitused omandada. Swarm-tehnoloogiast on palju räägitud. mõned grupid suudavad tõesti kasutada droone, kuid, kuid laiema suure, suuremaid süsteeme ei suuda sellised rühmitused siiski omandada relvakontrolli teostatavuse kohta küsiti, on riike, Venemaa e, eriti ja Ameerika Ühendriigid tõesti ei ole huvitatud hetkel regulatsioonidest. Hiina on käitunud kahemõtteliselt, ühes mõttes on nad kaitsnud reguleerimist ja teisest küljest äh, on teinud avaldusi või kasu- ja räägib, et äh, kõrged standardid ei ole võimalikud, et ei ole selgelt, Hiina positsioon ei ole kuigi selge. relvakontroll ei tähenda seda muidugi, et, et me peaks loobuma, tuumarelvade puhul on sama. keeruline on seda reguleerida, kuid relvastuskontroll on kindlasti vaja pingelistel aegadel nagu täna ja kui meil on vaja usaldust riikide vahel. aitäh ma arvan, et ma tahtsin öelda ainult kaht asja, esiteks kolleegi sõnadele jätkuks. et äh, autonoomsete relvade reguleerimine on raske, kuid jah, me oleme ennegi raskeid asju teinud inimliigina. ettevaatlik tahaks ka olla mündi teine külg on see, et me keskendume nii palju letaalsetele autonoomsetele relvadele, et me unustame kõik teised olemasolevad ja väga levinud äh, tehisintellekti vormid, mis on iseenesest äh, ründavad ja mida, mis on üsna re-, suurel määral reguleerimata. küberruumi tegevused, seni kuni tegemist ei ole kineetiliste küsimustega, see on reguleerimata ja me oleme ühiskonnad, mis sõltuvad äh, IT infrastruktuuridest meil ei ole üldse vaja aatompommi selleks, et meie tegevus lõpuks, vesi, elekter, transport, haiglad, nad kõik sõltuvad äh, IT-infrastruktuuridelt ja tehisintellekt oskab väga hästi seda teha, rünnata seda. tarkvara on väga levinud ja see palju levinum kui autonoomsed relvasüsteemid, nende ülesehitamine eeldaks jõupingutusi, aega, raha, aga pahatahtlik tehisintellekt on juba olemas turul. peaksime mõtlema äh, mitmekesisemalt. et kuidas sellised äh, riikide poolt kasutatavad tehisintellekti vormid on levinud. meil on rahvusvahe-, kas meil võiks olla rahvusvaheline reguleerimine? Äh, kindlasti raske, kuid seda võiks üritada, on ka teistsuguseid vahendeid, standardiseerimine näiteks, liidud, NATO, Euroopa Liit. miks meil võiks olla riikide liitu äh, süsteemide väljatöötamiseks, äh, nõrkustega võitlemiseks, kui WannaCry rünnak toimus, see puudutas kogu maailma, sest kõikidel olid nõrkused ja USA-l oli ja USA oli seda varjanud teiste eest ja tegelikult võiks alustada sellest reguleerida neid aspekte, mis on seotud sõjaliste liitudega. positiivsed jõud võiks olla tugevamad ja paremini oma jõupingutusi koordineerida. ja kas tsiviil ja peaks olema kõigepealt ja sõjalised rakendused pärast? mina ütleksin, et ei, sest oht on juba olemas. see ei tule ma ei taha olla siin maailma lõpukuulutaja teadlasena, aga meie, meil on tõsine oht, mis võib ähvardada, mis võib tulla läbi tsiviilinfrastruktuuri, me ei saa neid täielikult eraldada ega jätta teist hilisemaks. ma arvan, et tõsised riskid on tulevikus. Merci, Sinja. aitäh, kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis ma tahaksin tänada meie tänaseid esinejaid, kes aitasid meid Äh, süveneda sellesse teemasse, millega on kindlasti vaja väga kiiresti tegeleda, nagu me aru saime. kiiresti on vaja mõelda sellele, mida see uus tehnoloogia meile pakub äh, võimalustena, kuid ka reaalsete ohtudena. et, et sõjaline valdkond võib põhimõtteliselt ähm, muutuda. meil oli väga huvitav teoreetiline arutelu ja ütleksin, et äh, ohtudest rääkisime ja ka sellest, mida saame teha, et oma tööd jätkata. teatud frustratsioon ka. me täna meil siin laua ümber ei ole neid, kes, ähm, kes äh, praktikas äh, puutuvad kokku tehisintellektiga kaitsevaldkonnas ja ma teeksin ettepaneku äh, seedele, et me võiksime üritada ka neid ära kuulata. et kuuleksime, kuidas see aitab neil näiteks otsuseid langetada või kuidas äh, see võib kaitsta neid ja, ja millisel ja millised on nende mured. Te ju kirjeldasite et viimane kõneleja rääkis äh, meie nõrkadest külgedest, üldisest haavatavusest äh, tehisintellekti kontekstis erinevatest mürgitatud äh, andmetest, mürgistest andmetest, moonutustest, kõigest sellest, mis autonoomsed relvasüsteemid võivad tekitada lahingupaikades nii et jätkame seda tööd selleks, et paremini mõista, mida meilt oodatakse ja peame alati silmas, et jah, me tahame olla teenäitajaks, aga e, elame maailmas, kus meid ei ole tingimata järele oodatud ja tänan väga ja jätkame kell neliteist kolmkümmend.